Good afternoon, dear colleagues. tere päevast, kolleegid. ma ootasin siin seitse minutit, sest äh, meil on alati see äh, esmaspäevase kella kolmese koosolekuga probleem, sest inimesed äh, alles reisivad ning kella kolmest peame hakkama arutama seda olulist varjupaigapaketi teemat. suur tänu kõigile, kes selle olulise teema jaoks siia kohale tulid. kõigepealt äh, esimehe teadaanded, nagu ikka, võtame päevakorra vastu, kui keegi sellele vastu ei ole, siis keeleprofiil, tõlget äh, ei ole täna taani, malta, horvaatia ja keelikeelde, homme ka mitte. siis koordinaatorite soovituste heakskiitmine, raportööride määramine kõigepealt, härra Šogor Rahvaparteist määrati raportööriks äh, ühtse digitaalse portaali jaoks informatsiooni menetluskorra ja abi andmise ko-, jaoks. see on heaks kiidetud, siis delegeeritud ja rakendusaktid kahekümne kolmandal novembril ju sai parlament e, kätte komisjoni rakendusakti ettepaneku, mis puudutab standardite kehtestamist deaktiveeritud tulirelvade kohta. see puudutab siis äh, direktiivi kaks tuhat seitseteist kaheksa viis kolm, millega muudetakse nõukogu direktiivi üheksakümmend üks neli seitse seitse, mis puudutab relvade omamist. juhtkomisjon on IMCO ja libe öö, äh, töötab vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend neli äh, sa-, kiri saadeti saadikutele komitee menetluse eh, kaudu kahekümne neljandal novembril eh, vastavalt tähtajale ja kui kellelgi on vastulauseid, siis palun andke libesekretäriaadile sellest teada ennem kaheksandat detsembrit kaks tuhat seitseteist ja homme kell seitseteist nelikümmend viis toimub elektrooniline hääletus, seega palun võtke oma hääletuskaardid kaasa. nüüd meie tänane peamine arutelu teema. see puudutab ühtset Euroopa varjupaigasüsteemi. kolleegid, otsustasime, koordinaatorid otsustasid, et korraldame arutelu see, uurimaks, kui kaugele me oleme täpselt jõudnud terve ühise varjupaigasüsteemiga. ma tuletan teile meelde, te küll teate kindlasti seda, aga võtaksin olukorra praegu kokku, rõhutades selle teema tähtsust. meil on kaheksa libe raportööri selles paketis, see on üüratu ülesanne. meie komisjoni jaoks on ka loomulikult poliitiliselt meie jaoks tähtis teema. Euroopa Varjupaigaamet, Dublini uuesti sõnastamine, Eurotaki uuesti sõnastamine, vastuvõtutingimuste uuesti sõnastamine, kvalifikatsioonimäärus äh,, varjupaigamenetluse määrus, Euroopa Liidu ümberasustamisraamistik ning äh, ühine äh, turvaliste päritoluriikide nimekiri. me ei hakka üksikasjalikult nende te-, äh, dokumentide teksti uurima praegu, see oleks võimatu ning see ei olnud meil ka plaanis täna, soovisime me paremini mõista millises suunas selle paketi erinevad elemendid liiguvad ning milline on praegune olukord. ma paluksin meie komisjoni kolleege ning nõukogu esindajaid keskenduda just sellele, et ärge keskenduge nii palju detailidele, mida paljud siin ka teavad, sest variraportöörid ja raportöörid on ka kohal ning paljud spetsialiseerunud saadikudki on kohal. me sooviksime teada, millises suunas läbirääkimised toi-, liiguvad, milline on poliitiline olukord ennem jõule, mida võiks oodata lähitulevikus, millised on poliitiliselt delikaatsemad teemad ning milline on terve paketi olukord. tuletaksin ka kolleegidele meelde, et maikuus ja juulis esitas komisjon seitse õigusloomelist ettepanekut kahes paketis, et reformida ühtset varjupaigasüsteemi ühise turvaliste riikide nimekirja kõrval, mis on proua Guillaume'i raport, mis juba esitati kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja mille läbirääkimised nõukogu peatas, et see nimekiri kaasataks ka varjupaiga menetluse määrusesse, alates sellest on parlament mandaadi läbirääkimisteks nõukogu vastu võtnud kuuel puhul, puhul, kõige viimane kord juhtus see Dublini uuesti sõnastamisega ning kohal on ju ka teiste paketi osade raportöörid meil täna. Need ettepanekud esitati enam-vähem samal ajal, aga menetlusega ollakse, menetlus on jõudnud erinevatesse faasidesse. näiteks varjupaigaagentuuri puhul on vastu võetud esialgne kokkulepe, Eurotaki ja kvalifikatsiooni Äh, äh, määruse läbirääkimised on alust, on alanud, aga viimase puhul on antud nõukogule ainult osaline mandaat, nõukogu on vastu võtnud ka ühise positsiooni äh, ümberpaigutamisraamistiku jaoks, aga ei ole jõudnud mandaadini vastuvõtutingimuste tablini ning ka varjupaigamenetluse määruse küsimuses. minu arvates on siin selline tasakaalunihe seetõttu, ja tekib küsimusi, kas meil on üldse tahet ja suutlikkust reformida seda paketti. Need äh, paketi osad on omavahel väga tihedalt seotud ja vahest me ei ole ka näinud otseselt seda sidusust, äh, mida meil on vaja, seega ootame komisjoni ja nõukogu arvamusi selle kohta seega me ei ootagi kirjeldust erinevate üksikasjade kohta nendes dokumentides, vaid soovime komisjonilt ja nõukogult üldist ülevaadet praegusest olukorrast ning siis kuulaksime ära ka raportööride vastused olu-, nendes olulistes küsimustes. kõigepealt annaksin sõna komisjonile, härra Ryan, kes on äh, reformipaketi üksuse asejuht komisjonis. härra Ryan piirduge vahest umbes seitsme minutiga, seda ei ole ju väga palju terve paketi kohta, aga kindlasti tuleb meil ka palju küsimusi arutelus. Ähm, seega, palun, teil on sõna, rääkige palun sellest strateegiast ning sellest, milline on teie arvates praegu asjade seis. aitäh, härra esimees, üritan teha võimalikult lühidalt üritan lühidalt kokku võtta läbirääkimiste seisu nende seitsme ettepaneku üle, mis võeti vastu äh, asüülisüsteemi põhjalikuks reformiks. siis tutvustan äh, nende ettepanekute omavahelisi seoseid, neid on palju nii tehnilisest kui poliitilisest aspektist ning lõpetuseks paar sõna ka selle kohta, mis meie arvates äh, saab olema läbirääkimiste järjestuse ning läbiviimise aja mõju erinevate instrumentide puhul. nüüd üksikinstrumendid, äh, ma ei soovi siin äh, lisa, äh, korrata üle seda, mida teie ütlesite, aga kõigepealt siis need dokumendid, mille üle on jõutud, milles on jõutud päris kaugele. üldine poliitiline kokkulepe on jõutud jõutu, kokkuleppel on jõutud agentuuri puhul, seda juba juunis, tehnilised läbirääkimised käivad põhjenduspunktide üle ning samuti tuleb veel läbi vaatada, vaadata selle seosed ülejäänud paketi osadega lähitulevikus. mis puudutab Eurotaki, siis parlament ja nõukogu on mõlemad oma mandaadid vastu võtnud ning meil on juba toimunud kolm triloogi, sügisel kaheksandal novembril oli viimane ning edasised triloogid toimuvad veel sellel nädalal ning siis Strasbourgis ülejärgmisel nädalal. me eeldame, et peaks olema võimalik poliitiline kokkulepe sõlmida enne aasta lõppu. seega enne kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõppu, aga selge on see, et terve rida olulisi teemasid on veel lahendamata, kaasa arvatud äh, andmete salvestamise periood säilitamise periood ning õiguskaitseorganite juurdepääsu teema. mis puudutab kvalifikatsioonimäärust, siis kaks institutsiooni on vastu võtnud oma positsiooni, toimunud on kaks triloogi ning sellel nädalal toimub veel üks ning üks veel paari nädala pärast. kompromissi ettepanekutes pole veel kokku lepitud, aga on jõutud juba päris palju edasi. minu arvates nõukogu ja parlament on üsna ühel meelel, aga on ka mitmeid olulisi erimeelsusi, äh, mis puudutavad harmoneerimisteemat nii kvalifikatsioonikriteeriumite kui ka kaitse sisu küsimuses. mis puudutab vastuvõtutingimusi, siis töö nõukogus on hästi edasi liikunud ning me eeldame, et nõukogu äh, võtab vastu osalise üldise lähenemise kolmapäeval sellel nädalal. ja siis eeldame, et triloog algab paari nädala pärast. jällegi, kui nüüd võtta sisuliselt asi kokku, siis minu arvates institutsioonid on üsna ühel meelel, aga on ka olulisi erimeelsusi. eelkõige, mis puudutab äh, ajastust äh, kui me räägime juurdepääsust tööturule, äh, alaealiste kinnipidamisest ning ka mõningatest äh, sekundaarse liikumisega seotud vastuvõtu aspektidest. mis puudutab äh, vast-, varjupaiga menetluse määrust, siis see teema on keerulisem ja instrument on ka mahukam nõukogu on aga Eesti eesistumise ajal suuresti edasi liikunud teine lugemine hakkab kompromissteksti põhjal, eesistuja kompromissteksti põhjal äh, lõppema, eelkõige aruteludes kompromissteksti üle keskenduti äh, sätetele, mis on seotud turvaliste kolmandate riikidega, võtsime arvesse ka Euroopa Ülemkogu äh, suuniseid juunist käesoleval aastal. eeldame, et läbirääkimised nõukogus peaks millalgi kevadel läbi saama. nagu juba öeldud, ka parlamendil äh, kulus aega, et oma positsioon paika panna. raporti projekt peaks aasta lõpuks äh, vastu võetama. siis Dublini määrus, see on olnud kõige keerulisem teema nõukogus on toimunud tehniline esimene, tehnilisel tasandil esimene lugemine ning on toimunud põhjalikud kahepoolsed arutelud viimase aasta jooksul tegelikult juba, sageli väga kõrgel tasemel. ja see ei ole ju saladus, et eriti eh, eh, mõnede liikmesriikide jaoks on delikaatseks teemaks see, et komisjon kaasas oma ettepanekusse kohustusliku ümberasustamise, ümberpaigutamise. see on see tuntud ettepanek, et äh, tuleks ümber paigutada äh, äh, varjupaiga taotlejad pärast teatud lävendi saavutamist. parlament on juba oma positsiooni vastu võtnud ning selge on see, et igasugune võimalik kokkulepe solidaarsuskomponendi üle selles reformis on ette ennustamatu nii oma vormis kui ajastuses. mis puudutab äh, ühenduse ümberasustamisraamistikku, siis nõukogu jõudis just ühispositsioonile eelmisel nädalal parlamendi positsioon sai paika oktoobri lõpus ning esimene triloog peaks toimuma kolmeteistkümnendal detsembril. minu arvates institutsioonid on jällegi enam-vähem ühel meelel selle raamistiku vajaduses ning öö, selles, et iga kahe aasta järel tuleks vastu võtta uus tegevuskava, aga nõukogu ja parlamendi vahel on ka olulisi erimeelsusi, me, kui me räägime nende ambitsioonide ulatusest kui ka meetodist, kuidas need kavad peaks vastu võetama, nõukogu soovib, et äh, plaanid võetaks vastu nõukogu rakendusaktiga ning parlament soovib delegeeritud õigusakti. ning siis see turvaliste kolmandate riikide nimekiri, millele te viitasite, selle läbirääkimised on põhimõtteliselt praegu peatatud kuna komisjoni äh, varjupaiga menetluse määruse ettepanek äh, juba hõlmab seda nimekirja. seega teema on väga keeruline, aga on jõutud märkimisväärselt ka edasi. nüüd paar sõna omavahelistest seostest nende failide puhul. nagu öeldud, neid on palju. minu arvates on oluline rõhutada, et kõik ettepanekud tuleb vastu võtta, võtta selleks, et äh, varjupaigasüsteemi tõesti reformida, niisiis asi on pigem ajastuses, mitte eh, erinevates failides või poliitilistes valikutes. ning siis üks praktiline märkus veel. see, et erinevad eh, ettepanekud oleks sidusad ka läbirääkimiste ajal institutsioonide vahel. selle tagamine on olnud praktiline väga raske ülesanne komisjoni jaoks viisteist aastat tagasi äh, nõukogu ja parlament võtsid äh, vastu otsuse, et erinevate instrumentide puhul on erinev vastuvõtmisprotsess, see oli üsna meelevaldne otsus, endiselt me tegeleme selle tagajärgedega, praktiliselt tähendab see seda, seda, et väga regulaarselt kohtume me erinevate teemade ekspertidega, tagamaks, et see sidusus ikka säiliks. mis puudutab sisu, siis tooksin välja mõningad peamised valdkonnad, kus omavahelised seosed on eriti tähtsad. kõigepealt sekundaarse liikumise vältimise teema. see on eriti oluline Dublini määruse jaoks ka ja ka vastuvõtumenetluse jaoks, vähemal määral ka kvalifikatsioonimääruse jaoks. kui nüüd soovitakse paika panna ühtset raamistikku, kus on kõigepealt selged nõuded taotlejad, taotluse esitajatele, et nad peavad taotluse esitama esimeses liikmesriigis, kuhu nad saabuvad, siis äh, seal on selgitatud ka, millised tagajärjed äh, on, kui varjupaiga taotleja liigub äh, ühest liikmesriigist teise, nii vastuvõtu kui menetluslikud tagajärjed siis, ning siis on kirjas ka liikmesriikide kohustused sekundaarse liikumise vältimiseks tuleb arvesse võtta seda, et kõiki neid aspekte reguleeritakse üheaegselt erinevates instrumentides. veel üks näide sellest, kus on äh, selged seosed instrumentide vahel, see puudutab alaealisi, eriti saatjata alaealisi, nende vastuvõttu ja vas-, ja menetlust. üks oluline näide oleks ähm, eestkostjate süsteem mis on seotud kõikide nende instrumentidega, mida ma, ma mainisin, see puudutab siis eestkostja mandaati, tema määramise aega, tema kohustusi. veel üks näide oleks seosed agentuuri uue mandaadi ning õigusliku raamistiku vahel. tooksin paar näidet agentuuril on nüüd mandaat koostada raporteid erinevate päritoluriikide olukorra kohta ning see on otseselt seotud kvalifikatsiooni määruse rakendamisega üksikjuhtumitel. veel üks näide, kui me räägime äh, turvalistest päritoluriikidest ja kolmandatest riikidest, siis komisjonil on õigus äh, paluda agentuurilt, et ta koguks infot selleks, et otsustada, kas mõned riigid tuleks kaasata Euroopa Liidu nimekirja äh, päri-, turvaliste päritolu või kolmandate riikide nimekirja siis. kui nüüd tulevikku vaadata, siis nagu härra esimees, te juba ütlesite, on selge, et poolteist aastat pärast ettepanekute vastuvõtmist on olukord hoopis teistsugune erinevate, erinev erinevate instrumentide puhul. ja ilmselgelt kulub veel aega, et läbirääkimised lõpule viia, eriti mis puudutab Dublini määrust ning varjupaiga menetluse määrust, võttes arvesse selle teema delikaatsust ja keerukust. samas on kaks instrumenti, kus sisuliselt ollakse juba kokku lepitud või ollakse kokkuleppele lähedal, need on siis Eurotac ja agentuur. ning komisjoni seisukohast oleks kahju, kui me nüüd seda äh, ära ei kasuta, et need kak-, kaks olulist reformi on juba kokku lepitud äh, põhimõtteliselt. Nad saaks ka äh, lühiajalist operatiivset kasu tuua meile nüüd on meil agentuuril palju tugevam mandaat, suuremad ressursid. ning eh, see, seetõttu agentuur saab toetada liikmesriike palju tõhusamalt, sama kehtib Eurotaki kohta, seda saab juba ellu rakendada selleks, et võidelda ebaregulaarse rände vastu ning eh, toetada eh, õiguskaitseorganeid, seetõttu kahekümne seitsmendal septembril, kui me võtsime vastu selle kaheaastase, kahe aasta ülevaate rände teemal, siis õhutasime me seal ka nõukogu ja parlamenti need, need kaks instrumenti vastu võtma. me mõistame, et, et on aspekte, mida tuleb äh, muuta äh, suurt pilti silmas pidades ning neid võib muuta siis kunagi hiljem. aga oleks kahju, kui me ei hakkaks ära, ei kasutaks kohe ära seni juba saavutatut, aitäh! suur tänu! jah, nende üksikute dokumentide kohta kuulsime nüüd päris palju ja loomulikult nende vahel on seosed ja strateegia kohta kindlasti kolleegid hiljem ka küsivad, aga kõigepealt annaksin ma sõna eesistuja esindajatele, proua Birgit Lüüs ja suur tänu eesistuja esindajatele kes on kolleega päris palju aidanud äh, selle teema puhul ja võib-olla eesistuja teile ka võib-olla seitse kuni kümme minutit kõneaega maksimum ja siis äh, hakkabki arutelu pihta, nii et palun. suur tänu, esimees, austatud esimees ja austatud äh, libekomisjoni liikmed. ma teen äh, tegelikult suhteliselt lühidalt, sellepärast et komisjon omalt poolt juba andis väga põhjaliku ülevaate selle kohta, kuhu me oleme tänaseks jõudnud ja keskendus ka nendele punktidele, mis on kas nüüd tänaseks lahendunud või veel lahendamisel. aga kõigepealt äh, suur tänu äh, selle küllakutse eest tänasele kohtumisele ja annate meile võimaluse lühidalt äh, rääkida sellest, mida me oleme teinud ja keskenduksime siis sellele, et kuidas tähe, tagada järjepidevus uues ühtses Euroopa varjupaigasüsteemis. nii nagu meie minister selle komisjoni ees siin juulikuus ütles, on meie eesistujariigi peamine eesmärk olnud saavutada erinevate dokumentide osas nii palju äh, edasiminekut kui võimalik selle reformi raames. lähtume sellest tööst, mille on ära teinud eelnevad eesistujariigid ja oleme siis tegelenud kõikide ettepanekute läbivaatamisega, mis on osa sellest paketist. seni on neljas mandaadis juba kokku lepitud, seda siis Malta ja meie eesistumise ajal, ja see tähendab seda, et me saame läbirääkimisi nendes küsimustes Euroopa Parlamendiga ka alustada veelgi enam, me loodame, et meil õnnestub ka viies mandaat, nimelt siis varjupaiga vastuvõtutingimuste osas saavutada loodetavasti selle nädala eh, kolmapäeval. mis puudutab nüüd järjepidevust nende dokumentide vahel, siis eh, siin on jõupingutusi tehtud, see on olnud teatavalt mõttes pro-, problemaatiline jah aga me oleme lähtunud siiski selles mõttes, et kõik, milles kokku lepime, peab ka tegelikkus olema realiseeritav ja peab tagama järjepidevuse. me oleme lä-, äh, jälginud Malta eesistuja poolt välja pakutud temaatilist lähenemist ja peamised teemad on juba välja toodud, ehk siis need teemad, millele oleks vaja lisatähelepanu pöörata ja üritame siis ülejäänud dokumentidega paralleelselt edasi liikuda ja meie oma eesistumise ajal oleme väga pinevalt silmas hoidnud seda, kuidas kuidas luua selline süsteem, kus erinevad äh, teemad oleksid seotud järjepidevalt ja puhtpraktiliselt see tähendab seda tõesti, et erinevad eksperdid peavad äh, teineteisega tegema väga tihedalt koostööd ja nii on see ka läinud ja komisjoni ekspertidega on ka meie koostöö sujunud väga hästi. näiteks, ja sellele viitas ka komisjon, aga viitan ka mina, see esindajate ja hooldajate temaatika, mis äh, läbib erinevaid äh, dokumente, me oleme üritanud holistlikku süsteemi luua, et äh, tagada siis see, et alaealine saaks hoolekande alla kohe, kui ta Euroopa Liidus varjupaika taotleb, kuni tema kaheksateistaastaseks saamiseni, et seda ei peaks uuesti ümber registreerima. ja mis parlamendile on kindlasti jäänud silma, on see, et meie mandaadid on osalised, see võib esialgu tunduda negatiivse aspektina, aga tegelikult see on meie jaoks vahend ja meede, ja annab meile võimaluse just nimelt see läbivus tagada nende erinevate dokumentide vahel. nimelt siin on ristviited igas dokumendis äh, selle varjupaigasüsteemi paketi teistele osadele ja me oleme jätnud need nurksulud sisse, sellepärast et me ei taha hakata ennetama arutelusid teistes osades. ja need seosed kindlasti tulevad lisaaruteludele, kui me oleme jõudnud kaugemale ka nende dokumentide puhul. olukord ei ole kindlasti ideaalne, aga samas annab see meile võimaluse lõppkokkuvõttes siis sidusust hoida. iga osa tuleb ettevaatlikult läbi arutada ja mõlemad kaasmenetlejad peavad selle sama läbi vaadata. aga nüüd siis täpsemalt nendest seitsmest ettepanekust. nüüd kõigepealt Dublini määruse ümber sõnastamine, eelmised eesistujad Slovakkia ja Malta on äh, teinud suuri jõupingutusi selleks, et välja tulla praegusest äh, äh, suluseisust erinevate aspektide osas ja on üritanud rakendada vastutustunde ja solidaarsuse põhimõtet, mõned edusammud ka saavutati, kuid kahjuks ei saa me veel rääkida kokkuleppest. Eesti eesistujana tunnustab seda, kui oluline see ülesanne oli ja kui raske see oli Äh, viisime siiski läbi äh, kahepoolsed kohtumised kõikide liikmesriikidega ja meie seisukoht on, et me teame, millised on äh, probleemid, aga kus võiks olla ka see kuldne kesktee. aga selleks on vaja lisaarutelusi siiski ja meie eesistuja ülejäänud aja kavatseme pühendada liikmesriikidega läbirääkimistele, kuid tahame loomulikult arvestada ka oktoobris vastu võetud äh, ülemkogu järeldusi, kus kutsutakse üles kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta esimesel poole konsensusele jõudmisele. mis puudutab Euroopa Liidu varjupaigaametit, siis ma ei lasku siin detailidesse selles osas, kuhu me oleme jõudnud, seda juba siin komisjon mainis. aga me loodame eesistujana esitada Koreperile meie läbirääkimiste tulemused parlamendiga vastuvõtmiseks varsti ja siis ainult need viited teistele varjupaigasüsteemi dokumentidele jäävad nurksulgudesse ja jääb sellest kokkuleppest või jäävad sellest kokkuleppest välja Eurodac. kõigepealt me tahaksime tänada parlamenti kõigest hingest mulle tundub, et me oleme saavutanud üsna häid tulemusi kolmepoolsetel läbirääkimistel selles küsimuses ja loomulikult meile kui eesistujale oleks väga oluline nii palju kui võimalik siiski veel ära teha. tulemas on veel kolm nädalat meie eesistumist on, vabandust, järel ja isegi kui mõned küsimused, mille osas nõukogul veel ei olnud mandaati võivad äh, lükkuda edasi järgmisesse eesistumisperioodi, loodame siiski läbirääkimised praeguse mandaadi põhjal lõpetada. ja nüüd äh, mis puudutab äh, neid vastuvõtutingimuse, vastuvõt-, varjupaigade vastuvõtu miinimumnõude direktiivi, selle nädala kolmapäeval loodetavasti me saame mandaadi siis kolmepoolseteks läbirääkimisteks, nagu ma ütlesin, ja me saame siis need läbirääkimised ka käivatada, käivitada parlamendiga nii kiiresti kui võimalik. nüüd ähm, ümberasustamise raammäärus, tõsi, viieteistkümnendal novembril saime me nõukogult mandaadi ja mul on väga hea meel, et vähemalt esimene kolmepoolne läbirääkimine tuleb detsembris juba ja Bulgaaria võtab äh, siis järgmisel aastal need läbirääkimised üle. nüüd äh, edasi kvalifikatsioonimäärus, äh, siin osas ka läbirääkimised käivad. mainiti siin, et meie mandaat on osaline, tegelikult me nende teemadeni veel ei ole jõudnud, mis seda mandaadi osa puudutavad aga veel sellest mandaadist rääkides, siis me loodame, et selle nädala kolmapäeval äh, täiendatakse seda mandaati ja defineeritakse ära ka pereliikmed. ja loodetavasti siis, siis on meil ka selles osas rohkem, mida arutada. loomulikult me loodame viimasel kahel poliitilisel äh, kolmepoolsel läbirääkimistel ja tehnilistel kohtumistel äh, minna nii kaugele võimalik ja jõuda ühele poole nii paljude asjadega kui võimalik. aga tõsi ta on, et äh, meil on vaja Bulgaaria eesistumise ajal lisaläbirääkimisi. ja lõpetuseks äh, nüüd varjupaigamenetluse kohta käiv määrus. tõesti, see on väga tehniline ja keeruline dokument ja esimese läbivaatamisega jõudsime ühele poole alles septembri alguses ja alustasime kohe e, teist lugemist või eesistuja teise ettepanekuga. ja sellega me jõuame detsembri lõpuks, vabandust, alguseks ka lõpule. aga loomulikult on seal palju lisatööd veel teha ja, ja kahjuks meil ei ole seda mandaati, mis lubaks meil läbirääkimised e, parlamendiga äh, alustada ja see meie eesistumise ajal ka ei tule. aga lootust on ja tegelikult see asi liigub üsna hästi edasi. ja ma arvan, et sellega ma lõpetan. igal juhul ma ütlen, et see on jah olnud väga künkaline see tee, aga me oleme tahtnud jõuda nii kaugele kui võimalik, ei ole tahtnud jätta midagi maha jah, noh, et kedagi maha ei jäeta ja see, et asi on keeruline, jah. no vaatame, võib-olla leiame sõnale challenge inglise keeles mingisuguse muu äh, variandi. ega see teie ülesanne lihtne ei olnud ja suur teema. kuulasime suure huviga teie poolt öeldud ja nüüd annaksin sõna mõningatele raportööridele, kes on kohal. ma vabandan, et see asi kõik leiab aset kolmapäeva pärastlõunal kell viisteist null null, mitte kõik ei saa kohal olla, aga mul on siiski hea meel, et mõned raportöörid on kohal. kui soovite, rääkige nii pikalt, kui tahate, meil aega on selle jaoks ja annaksin sõna kolleegidele selle järgi, kuidas nad sõna palusid. ja alustagem siis Birgit Sippelist suur tänu, proua, härra esimees, väga huvitav oli kuulata nii komisjoni kui ka nõukogu äh, avaldust ja kuulata nende poolt valitud sõnu, jah, kogu see asi on delikaatne ja see on keeruline ja raske ja seisukohad lähevad lahku, no me teame, me teame seda siin parlamendis ja me teame, et äh, see on nii, eriti siin komisjonis, aga andke andeks, meil õnnestus positsioonile jõuda ja nüüd on möödunud äh, üle pooleteise aasta ja komisjon õnneks ka seda mainis, on vähemalt kolm dokumenti, mille puhul nõukogus ei ole mitte mingit seisukohta, mitte midagi. nii et ärge tulge mulle rääkima, et see asi on keeruline, teame seda ise ka, aga meil õnnestuks, õnnestus sellegipoolest seisukohale jõuda. ja jätkan. ma saan aru, et äh, just nimelt nõukogu on valmis EASO ja Eurodaki as-, osas äh, asjad lõpule viima, aga mul on jäänud selline mulje, et kui me nende asjade puhul kokku lepiksime, siis äh, vaibuks nõukogupoolne soov tõsimeelselt teiste asjadega edasi minna vaibuks vähemalt ei kasvaks ja ma valin siin väga hoolega muuseas oma sõnu. ja samas, täpselt samal põhjusel, et äh, see asi on nii keeruline, kõikides oma aspektides ja loomulikult ka siin kojas läksid seisukohad lahku. ütleksin, et mina isiklikult äh, ei ole ka nõus kõikide selle kokkuleppe osadega, mille me sõlmisime, aga sellegipoolest nüüd, kus need seisukohad on olemas, pean usaldama kõiki raportööre, kes nende dokumentiga tegelevad, et nad annavad endast parima ja võitlevad selle positsiooni eest, milles meie oleme kokku leppinud ja üldisele avaldusele lisaks, et ma ei usu, et nõukogus äh, nälg teiste asjade järele kasvaks, kui me EASO ja Eurodaciga nõus olema, viitaksin ma sellele, et meie fraktsioon tõesti tahaks võidelda selle positsiooni eest, äh, mille meie, milles meie koda on kokku leppinud. näiteks nagu ähm, kinnipidamisperioodid ja sunduse kasutamine äh, Need on parlamendi seisukohad, millest me ei tahaks loobuda. nii et ärgem unustage, et äh, Bulgaaria eesistumise ajal võivad tulla ettepanekuga kaks tuhat kaheksateist suvel välja näiteks Dublini ajal, aga mis siis saab? ma kardan, et siis tulevad järgmised valimised ja mitte midagi ei ole tegelikult muutunud selleks ajaks ühtse varjupaigasüsteemi osas. ja härra esimees, minu viimane poliitiline avaldus ma tean, et mitte kõik liikmesriigid ei ole rahul. ja komisjon ka sellele viitas ja seda ma tean ka, et EASO ja Eurodac on vajalikud selleks, et mingisugustki edasiminekut oleks näha ja et meelitada mõningaid liikmesriike selleks, et oleks võimalik lõpuks kogu see reform täies mahus äh, läbi viia, aga me juba leppisime kokku Euroopa Liidu Türgi kokkuleppes ja eesmärgiks toona oli aega võita, selleks et kõik meie liikmesriigid saaksid ette valmistada ennast nii selleks, et mida me saaksime ette võtta koos kolmandate riikidega ja selleks, mida oleks võimalik ära teha siin Euroopa Liidu sees mina siin mitte mingisugust edasiminekut aga kummaski punktis ei ole näinud. meie oleme oma töö ära teinud, meie peame nüüd võitlema oma positsioonide eest ja nüüd on äh, pall äh, nõukogu värava poolel. Nemad peavad vastama, miks, äh, ütleb kõneleja, kuradi pärast ei suuda nad vähemalt tulla välja positsiooniga, mille osas siis saaks hakata läbirääkimisi pidada, pidama. suur tänu, väga tempokas algus ja vürtsikas loen ette kõnelejate nimekirja, ütleb esimees, et kõik teaksid, millal aega, millal nende kord on. oluline teema, aega on palju, nii et. Eh, proua Stevens, proua Wikström, Dublini raportöörid, proua Björk, eh, ümberasustamisraportöör eh, proua Intvelt ja proua Lambert. kas keegi soovib veel sõna? proua Winberg? rohkem vist mitte sellisel juhul alustagem proua Stevensist. suur tänu, härra esimees. ma tahtsin teile avaldada ka oma seisukohta nendes küsimustes, nimelt äh, me räägime siis äh, läbirääkimistest. kahjuks meil on kerge tõlkeprobleem tõlkekanalitega, loodetavasti nüüd sujub. parlament on äh, oma positsioonid välja kujundanud, nüüd on tagasisaatmisest saanud kohustuslik äh, programm, aga kogu nende muudatuste kontekstis oleme jõudnud ka selleni, et liikmesriigid on kohustatud sajad tuhanded varjupaiga taotlejad vastu võtma viisakoodetisi kontekstis oleme me rääkinud humanitaarviisa küsimusest ka muuhulgas ja paar päeva tagasi nõukogu andis meile teada, et nemad ei kavatse selles osas läbirääkimisi jätkata ja kogu lugu. nüüd tundub äh, tõesti, et see asi on kõrvale lükatud ja minu küsimus on, et mis on liikmesriikide seisukoht äh, selle kohustusliku mehhanismi osas? kas äh, te arvate, et asi läheb samamoodi sellega, nii nagu viisakoodeksiga? suur tänu, Cecilia Wikström. Cecilia, ma tean, et sa ütlesid, et sa tuled natukene hiljem ja seega kõike ei kuulnud sa ilmselt, mida komisjoni ja nõukogu esindajad ütlesid, aga aga ma arvan, et nad kindlasti valgustavad siis pärast sinu küsimuste esitamist sind. suur tänu, esimees, ja suur tänu kõigile teile. ma tahaksin pöörduda kolleegide poole kas on siin mõni Dublini läbirääkimiste meeskonnast kohal, suur tänu muuseas veel kord suurepäraselt tehtud töö eest, ajalooline saavutus, meil õnnestus koondada viis fraktsiooni ja esindame üle kahtesadat kahtekümmet poliitilist erakonda Euroopas ja minu meelest on suisa märkimisväärne, et kakskümmend kaheksa ministrit ei ole suutnud ühe positsioonini jõuda. aga hea küll ma kavatsen rõhu-, korrata seda juttu seni, kuni nõukogu lõpuks jõuab kokkuleppele aga meil on tegelikult ühistöö sujunud väga hästi ja tuletaksin teile meelde, kui suurelt toetas kaks nädalat tagasi meid ka parlamendi täiskogu. Liibe mandaat seati küsimärgi alla ja ma pean tunnistama, et ka meil olid keerulised päevad ees ja väga raske oli võidelda meie positsioonide eest, aga surve ja loomulikult me ei tahtnud niimoodi surve alla sattuda. kuid nüüd on siis kojas saavutatud kahekolmandikuline enamus, meie koda on selgelt suure enamusega koondunud selle positsiooni taha ja sellepärast ongi nüüd nii oluline viidata sellele, et liikmesriigid peavad kujundama välja positsiooni, nad peavad üritama jõuda kokkuleppele. varsti on käes kaks tuhat kaheksateist aasta, mis jätab tegelikult neliteist, viisteist kuud, kus on võimalik veel eh, selle mandaadi ajal neid asju arutada. kui nõukogu eh, veab jär, jalgu järel, üritab jõuda mingisugusele ükshäälsusele Dublini osas siis ei ole mitte mingisugust võimalust ka enam, et läbirääkimised avada või et ei oleks kokkulepe üldse võimalik lõpuks. mulle hakkab tunduma, et seda tegelikult nõukogu ootabki. Nad tahavad, et pidevalt neil oleks võimalus meile öelda, korrutada, et on võimatu leida kokkulepet või positsiooni. aga kodanikele see asi ei meeldi, see on selge seitsekümmend protsenti Euroopa kodanikest tahab, et Euroopa midagi rändepoliitika osas ette võtaks, kogu lugu. ma saan aru, et see nõukogule on ebamugav, sest et loomulikult mugavam on äh, see, kui ministrid saavad seal äh, meeldivas äh, õhkkonnas oma läbirääkimisi pidada, kui et hakata süsteemi parandama, mis on täiesti räbali ei ole ühehäälsust vaja, on vaja kvalifitseeritud häälteenamust. ja eesistuja, kui üldse eesistujal mingisugust julgust on, siis seda nad peaksid rõhutama. ühehäälsus on võimatu, me teame, et on neli-viis riigi, kes mitte iialgi ei taha mingi, mingisuguseid arenguid näha, unustage see ära ja öö, äh, hakake hoopis enamust kokku koondama, see on teie ülesanne tuletan teile meelde, et Strasbourgis eelmine kord hääletusel eestlased, horvaadid, bulgaarlased, leedulased, sloveenlased ja rumeenlased tagasid kahekolmandikulise enamusega seda mandaati ja Poola delegatsioon poolakad, keda täna süüdistatakse, kellele näpuga näidatakse, seal läksid ka arvamused viiskümmend, viiskümmend protsenti lahku. viiskümmend protsenti Poola kolleegidest toetas mandaati ja viiskümmend protsenti mitte. mul on need konkreetsed arvud siin ees. nii et ärge näidake näpuga üksikute liikmesriikide peale, et nemad tegid nii ja nemad tegid naa. mina arvan, et isegi kui nõukogu ei ole valmis seda sammu nüüd astuma, siis vähemalt peaksid äh, nad äh, jõudma mandaadini, mis lubab neil läbirääkimised alustada. Te peaksite tõesti sellele mõtlema. ja ma loodan, et nõukogu võiks olla ka natukene avatum ja avatuma meelega ja üritage sellest inspiratsiooni saada meie positsioonidest. võib-olla, kuivõrd ma tean, et on vähemalt viis erinevat äh, grupeeringut nõukogus võib-olla võiks meie positsioon olla ka teie jaoks kompromissiks, üritage see maha müüa niimoodi nõukogus ja lõpuks oleksid me, me kõik õnnelikud. aga minu seisukoht on selge. kõik need erinevad äh, varjupaigasüsteemi osad, välja arvatud Euroopa Varjupaigaagentuur, peab olema ühtses paketis. ma ütlesin seda ka varem ja ma rõhutan, miks sest meil ei ole võimalik kokkuleppele jõuda ainult osaliselt selles paketis Need asjad on omavahel väga tihedalt seotud ja on selge see, et me ei saa olla nõus sellega, et nõukogu näitab, et nad on valmis midagi ära tegema ainult teatud paketi osades nagu Eurodac või, või muud asjad, Eurodacist nad on vägagi huvitatud, samas jättes Dublin ja kõik teised kõrvale. mina olen äh, lõpuni optimist, mina arvan, et äh, poliitika on võimalikkuse kunst aga ma olen ka veendunud, et poliitilise tahte korral on võimalik need läbirääkimised lõpule viia, aga seda poliitilist tahet peab praegu, andke andeks, üles näitama nõukogu. nõukogu peab ikka üles näitama mingisugust liidri rolli, poliitilist tahet, sest et muidu on meie töö kõik läinud raisku. demokraatlikus ühiskonnas ei ole keegi alati läbini õnnelik kui need, kes sõrad vastu ajavad, saavad alati võimaluse kõik veto alla panna, siis me ei jõuagi mitte kuhugi. ja sellepärast me peame hääletusega kokkulepet saavutama, täna teeb nii terve ühiskond ja nõukogu peab sellega leppima ja järgima eeskuju. parem varem kui hilja. ja nüüd, härra esimees, sõna uuesti teile. ja ma tõesti loodan, et nõukogu on täna valmis meid ära kuulama, mitte ainult ära kuulama, ka, vaid on valmis ka selle sõnumi edasi saatma, et me hakkame natukene tüdinema sellest asjast. väga selge sõnavõtt äh, nõukogule, eesistujale. kindlasti eesistuja annab selle edasi nõukogule, ülejäänule. ja nüüd äh, ümberasustamise raamistiku raportöör proua Malin Björg suur tänu! ja tõesti, kolleegide sõnavõtud on olnud äh, kristallselged, nende äh, seisukohad on tugevad ja ma olen nõus äh, ümberasustamise dokumendi raportöörina, ma tõesti loodan, et need läbirääkimised kolmeteistkümnendal detsembril siis käivituvad, ootan seda suure huviga. aga nagu öeldud, ka meie fraktsioon näeb selles asjas paketti varjupaigasüsteemiga hakkasime tegelema meie tõesti väga pühendunult ja me tahame loomulikult sidusust, me võtame seda väga tõsiselt, see süsteem peab olema toimiv. ja ilma, kui kõik aspektid on tagatud, ei ole see süsteem võimalik, see ei oleks siis tervist äh, terviklik ja seega äh, tegelikult veaksime alt neid inimesi, kes meid siia valisid, kellele me lubasime, et me selle asja lahendame ja tõesti muret tekitab meile see Dublini määrusega venitamine, me ei ole absoluutselt nõus sellega, et mitte kuhugi ei ole sellega jõutud. Cecilia on nõus, äh, Cecilia sõnadega ma olen nõus, me oleme tõesti väga mures nüüd sidusus, ma, sellest räägitakse ikka ja jälle, aga samas äh, nõukogu ise järjepidevalt ei tegutse, meie oleme tegutsenud järjepidevalt, nõukogu ütleb, et me võime nende asjadega edasi liikuda, mis on kõige repressiivsemad, kuna see vastub sidususele nende peas, aga meie meelest see ei ole nii. ei ole, nii, et me peaksime ainult Eurodaciga edasi liikuma. ka seal olen ma üks raportööridest seas ja läbirääkimised lähevad väga tempokalt ja saame õhtuti kokku, ma ei tea, kell kakskümmend kaks, aga sellest pole ka midagi hullu. aga asi on selles, et äh, isegi kui seal saavutatakse kokkuleppele, meil ühtset süsteemi ei ole selline menetlus mulle ei meeldi, et on üks asi, millest nõukogu on huvitatud ja ma arvan tõesti, et pärast nende isu vaibub äh, ja, ja ma arvan, et selle protsessiga ei saa olla nõus. nii et äh, ma ootan huviga seda, et nõukoguga teistes asjades liigutakse, et lõpuks oleks nii menetluskord kui ka süsteem paigas ja toimiv. suur tänu, jällegi väga selge seisukohavõtt. Sofiin Tvelt kes on vastuvõtutingimuste uuesti sõnastamise raportöör. aitäh ning tänan ka komisjoni ning äh, nõukogu esindajaid. ükskõik, mida ma nüüd ütlen, ma saan aru, et te olete kõigest äh, sõnumitoojad, äh, mitte ei juhi isiklikult kõike poliitiliselt, aga olen, tahan öelda, et ma olen täiesti nõus sellega, mida kolm eelkõnelejat on juba öelnud. mulle on silma jäänud see tohutu suur kontrast selle väga-väga aeglase liikumise või nullliikumise osas äh, varjupaigasüsteemi poliitika vahel ja see tohut-, selle tohutu kiiruse vahel, kuidas nõukogu diktaatoritega kokkuleppeid äh, sõlmib ühe silmapilguga sõlmiti kokkulepe näiteks Türgiga, aga nõukogu seisukohta ootame me juba poolteist aastat ühise varjupaigasüsteemi osas ja see tundub mulle natukene veider. liikmesriigid on otsustanud kulutada sadu miljoneid eurosid, miljardeid eurosid läbikukkunud riikidele, ehm, rõhuvate režiimide ja diktaatorite hüvanguks, sellega ei ole mingeid probleeme, aga ometi ei suudeta edasi minna varjupaigasüsteemiga, mis tegelikult on juba olemas, aga liikmesriigid keelduvad seda rakendamast. see töö, mida me siin teeme, me püüame parandada praegust süsteemi ja loodame, et liikmesriigid ka tegutsevad selle järgi, mida nad on lubanud. liikmesriigid tegelikult äh, rikuvad praegu aluslepinguid Nad rikuvad aluslepinguid, nad ei rakenda ellu varjupaigapoliitikat ja teevad näo, et selleks on vaja ühehäälsust, aga aluslepingutes ei ole see nii kirjas. ning mis kõige hullem, te veate täielikult alt ka kodanikke, nagu Cecilia Wikström ütles, inimesed eeldavad, et Euroopa Liit äh, jõuab tulemusteni, parlament äh, on tulemusi näidanud, komisjon samuti, aga liikmesriikide valitsused ei ole seda teinud ja süüdlane on selge, liikmesriikide valitsused ei ole oma tööd teinud, nad on hüljanud Euroopa kodanikud. miks? sellepärast nad kardavad, eh, mis, mida nende hääletajad arvavad. aga valdav enamus Euroopa kodanikke on valmis vastu võtma rändajaid ja pagulasi, nad tahavad vaid teada kahte asja. esiteks tahavad nad teada, kas me tuleme selle olukorra haldamisega toime ja teate mis, me tuleme selle olukorra haldamisega toime, ma olen seda juba varem ka öelnud, me oleme üks jõukamaid ja arenenumaid mandreid, üle viiesaja miljoni kodaniku, kas me tuleme sellega toime, jah, aga me peame seda ka kodanikele näitama, teiseks tahavad kodanikud teada, et et rändajate siia tulek ei mõjuta nende õigusi, nende võimalusi neil on täielik õigus äh, sedasi tunda, aga liikmesriikide valitsused peavad tagama, et nendel inimestel on ligipääs äh, samuti tervishoiule, haridusele, töökohtadele. lõpetame nüüd selle teatri, ma näen, et liikmesriigid on need, äh, kes on jätnud töö tegemata, aga samas äh, tegutsetakse tohutult äh, selle nimel, et kellegi teise õlule lükata varjupaigapoliitika. ehitatakse Euroopast kindlus, see on fassaad, lõpetage see ära. Euroopa kindlus ei ole mingi tõeline projekt. tegelege nüüd palun nende dokumentidega, mis on lauale toodud, et me jõuaksime tõelise ja tõhusa varjupaigapoliitikani, mis vastaks meie oma väärtustele ja põhimõtetele ning mis puudutab paketi lähenemist, siis äh, kordan seda, mida teised raportöörid on juba öelnud. meie hääletame seda paketina ja mitte kuidagi muud moodi ja rõhutan, pakett ei tähenda mingisugust minimaalset ühtlustamist, meie ei lase standardeid alla, paketina lähenemine tähendab seda, et me jõuame sellise varjupaigapoliitikani, mis on nii tõhus kui ka vastavus meie oma standarditega, aitäh! suur tänu! Jean Lambert, palun. aitäh, esimees. olen nõus suure osaga sellest, mida mu kolleegid on juba öelnud. olen püüdnud saada ülevaadet äh, tervest menetlusest, äh, püüdnud aru saada, mis see on, mida liikmesriigid tegelikult äh, soovivad saavutada tegelikult on see kõik veel ebaselge, mida see selle paketi raames tähendama peaks. jah, paketis on probleeme, mis vajavad veel parandamist, aga nagu Sofi just ütles, see ei tähenda, et me peaksime standardeid alla laskma ja väga kurvastav on näha, et liikmesriigid äh, nii palju äh, MEI klausleid määrusesse sisse soovivad tuua, nad peaksid tegelikult äh, selle asjaga, selles asjas korra majja lööma. me tahame midagi sellist, mis parandaks olukorda liikmesriikides, aga mis parandaks peamiselt olukorda just varjupaiga taotlejate jaoks. seega on mul küsimus selle kohta, kas on järjepidevus, kas liikmesriigid tegelikult äh, ka tunnustavad äh, põhimõtteid, karistavad teisest liikumist, mitte ei erguta seda Dublini süsteemi muutes ning samuti tuleb tagada, et süsteem ka toimiks kiiresti, õiglaselt ja tõhusalt ja ei annaks inimestele täiendavat motivatsiooni edasi liikuda mind huvitab, milline solidaarsus on siin selliste heade valitsemistavade osas, näiteks äh, selline järjepidevus, mida me otsime, näiteks puudutab oluliselt seda tööd, äh, mida me teeme seoses saatjate alaealistega, aga me teame, milline on see operatiivne külg praegusel süsteemil ja see on kohutav, väga paljud noored inimesed, kes peaksid edasi liikuma ei tee seda, kuna liikmesriigid ei ole, istuvad käed rüpes. ja ma ei ole veendunud, et kui me EASO-le paneme suurema vastutuse, kuid jääme endiselt selle süsteemi juurde, kus me ei tea, millised need muudatused peaksid olema, mis meil, mis meil vaja on, ma ei tea, kas see on väga tark tegu. komisjoni ettepanekus mainiti, et EASO vajab rohkem ressursse, me teame seda, me teame, et neil ei ole äh, praegustes eelarve ettepanekutes eelarvet ette nähtud ja me teame, et väga keeruline on äh, siin ette näha olulisi muudatusi, kui me ei tea, milliseks seadusandlus osutub, mida me soovime paika panna. ning mis puudutab solidaarsust liikmesriikide vahel, siis mind huvitaks väga nõukogu poolt kuulda, kas nemad leiavad, et solidaarsus suureneb või on meil endiselt äh, väike arv äh, liikmesriike, kes ei soovi tegutseda solidaarselt teistega, kes ei soovi sellist äh, terviklikku toimivat süsteemi ja kui see nii on, siis me kõik vist teame, kes need liik-, mis need liikmesriigid on, aga igal juhul tuleb äh, selgelt välja öelda, et me peame tegema paremat koostööd selleks, et olukorda muuta. nagu ka teised on juba varem öelnud, need liikmesriigid, kellest me räägime, peavad aru saama, et kodanikud äh, on valmis omalt poolt tegema seda, mida vaja, nagu me varasemalt oleme näinud. aitäh, Jean, proua Windberg, palun! suur tänu, esimees, suur tänu ka komisjonile ning nõukogule. väga huvitava ülevaatega mõlemalt poolt oli tegu, aga mul on praegu rohkem küsimusi, kui mul oli varem, seega on väga palju veel, mis tuleks selgeks rääkida. kuulsime, et tegemist on poliitiliselt tähtsa küsimusega, sest nii see tõesti on meie liikmesriigis samuti. liikmesriikidele surutakse peale kvoodid. valimistel osutub see suureks küsimuseks, oluliseks küsimuseks, eriti just Rootsis. komisjon rääkis harmoneerimisest, ma ei laskuks üksikasjadesse, aga mõned küsimused ei ole lahenenud, näiteks äh, tingimuste, nõuete harmoneerimine, milline liikmesriik on see, kust alustatakse, kas Rumeenia tingimused või Rootsi tingimused, nende vahel on ju nii tohutu erinevus ning mis puudutab äh, Dublinit äh, ja ümberpaigutamist, kui on mingisugune lävend, mis ületatakse, äh, ja süsteem äh, käivitub, meie Rootsis oleme väga palju vastu võtnud, sada tuhat äh, rändajat on Rootsi poole praegu teel, kas me võtame seda ka arvesse või tuleb see täiendav koorem Rootsi õlule lisaks kõigile nendele, kelle me oleme kohustusliku kvoodi raames vastu võtnud, sellise asjaga me ei tuleks ju toime. on väga palju küsimusi seega, mis vajavad veel vastamist seoses nende probleemidega mis on veel ebaselged ning mis puudutab rahastamist, nõukogu ja komisjon rääkisid liikmesriikidest, kes ei võta vastu rändajaid, kas on ka sellele mõeldud, et mitmed liikmesriigid võiksid kaaluda, kui suureks probleemiks muutub see nende jaoks, kes soovivad Euroopa Liidust lahkuda, seitse-kaheksa riiki ei soovi seda kas te olete ka seda mõelnud, mis saab nendest riikidest tulevikus, väga huvitav oleks ka seda küsimust kaaluda. Bulgaaria eesistumise ajal jälgin hoolega, mis saab. suur tänu, enne kui annan sõna tagasi härra Ryanile ja Eesti eesistujale, oleme näinud, et sellistest olukordadest on äh, selge, kui eesistuja tuleb meile aru andma, siis riike ei nimetata ja nii üksikasjalikuks ei minda, seega ärme tõsta asjatult ootusi, aga poliitiliselt tuleb saata selge sõnum, raportöörid küll kõik ei võtnud sõna, aga mis puudutab kvalifikatsioonimäärust, siis olen kindel, et ka see raportöör ütleks täpselt sama nimelt tegemist on ühtse paketiga, seega see selge kontrast selle vahel, mis toimub agentuuri ja Eurodaciga ning teiste dokumentidega, see on ju ilmne. siin on ilmselge lõhe, pakett peaks jääma ühtseks, standardid ei tohiks äh, alla lasta, lahjendada ja ärge nüüd meile hakake ütlema, millistel liikmesriikidel kuidas sellega läheb kui just Eesti eesistuja ei soovi seda varasemat mustrit äh, hakata muutma. on selge, et ilmselt nii see ei lähe, aga selget poliitilist sõnumit on igal juhul vaja. ja kindlasti aitame sellel sõnumil ka liikuda. selles suunas, mis vaja. Dublini määruse osas on muidugi kõige ka olulisem see sõnum äh, seoses paketi, ühtse paketi ja standardite langemisega paljud meist on äh, kogenud, on näinud seda, mis on viimase mandaadi ajal toimunud varjupaigamenetlusega ja selle kriisiga. kui liikmesriigid äh, selle menetluse ette võtavad ja tahavad kodanike usaldust säilitada, tuleb lähtuda meie ühtsest poliitikast ja sellisel seisukohal me oleme. ma loodan, et saate aru, kui tõsine on see olukord ja kui tõsine on see töö, mis meil veel ees on, aga nüüd annaksin esmalt sõna härra Ryanile kui vastaksite mõnele küsimusele millele tähelepanu juhiti, mõned küsimused olid küll väga ilmsed, aga proovige siiski anda ülevaade, reageerida sellele, mida öeldi, vastata eriti just raportööride küsimusele, palun, härra Ryan. aitäh, härra esimees ja suur tänu ka raportööridele nende sõnavõttude eest üldine sõnum oli väga selge. me saame aru, et Euroopa Parlamendi jaoks on tegemist kõigi dokumentide näol paketiga, nägin küll siin äh, teatud ruumi, eriti just proua Wikströmi sõnavõtust, et võib-olla uus äh, agentuuri mandu-, mandaat võib äh, jääda eraldi ja komisjoni poolt, omalt poolt me kindlasti toetame seda, tahaksin lihtsalt rõhutada, et need eelised, äh, millest, mis, mis tuleksid uuest eraldi mandaadist agentuurile, siis need saaks realiseerida juba üsna kiiresti võrreldes selle operatiivse toetusega, sellest oleks väga palju kasu, mida agentuur saaks pakkuda liikmesriikidele, vahendeid on väga palju ja funktsioone, ka järelevalveasutusena näiteks äh, aitaks tagada, et liikmesriigid rakendavad äh, praegu vastu võetud seadusandlust õigesti, aga pakett on ühtne, sellest me saime aru. võib-olla mõni kommentaar ka selle kohta, mida mitmed teist rõhutasid, nimelt aluslepingud jätavad võimaluse kvalifitseeritud häälte enamusega hääletada ja on ka kaht-, kaht-, kaheldakse selles, kas on vaja konsensust, mina ei ole poliitik, seega ma ei saa minna kaugemale sellest, mis on meie institutsiooni tavaline seisukoht selles küsimuses, aga tasub kindlasti ära öelda, et ei ole üllatav, et nii põhimõttelise tähtsusega ehk isegi eksistentsiaalse tähtsusega küsimus on peab äh, nõukogu tegema kõik, mis on võimalik selles, et jõuda konsensuseni liikmesriikide vahel. on selge, et selleks, et äh, tulevikus oleks pakett rakendatav, ükskõik mis siis kokku lepitakse, oleks loogiline, kui püütaks leida võimalikult lai konsensus. selles mõttes ei ole ka üllatav, et et sellega on läinud nii kaua aega, see on väga keeruline. ma ütlen siin küll välja ilmselgelt, aga, ilmselgelt, aga seda, see vä on väärt rõhutamist, eriti kuna me ei tea, mida tulevik toob ning lõpetuseks, mida ütles proua Lamberts, nende erinevate sõnumite kohta, mis liikmesriikidest tulevad, erinevate standardite kohta liikmesriikides ja erinev ambitsioon äh, harmoneerimise osas, jah, see on küll tõsi, aga me oleme näinud praktilisema poole pealt seda, et liikmesriikides on lepitud selle loogikaga, et minnakse siiski täie, võimalikult suure harmoneerimise suunas, see ei ole küll universaalne tõde, aga kui me võrdleme liikmesriikide suhtumist küsimusse täna või ka, ja, ja kahe aasta eest, siis me näeme, et on lepitud harmoneerimise loogikaga palju laiemalt kui varasemalt, aitäh! aitäh! mulle tundub, et te tahate öelda, tahate kaasa aidata sellele, et äh, tahate öelda, et nõukogu peaks siiski konsensuse poole liikuma, hoolimata sellest, mis aluslepingutes kirjas on, kui ma sain teist õigesti aru? ütlesite, et nõukogu peaks siiski jääma võimalikult paindlikuks, võttes arvesse, kui oluline see konkreetne teema on. ma arvan, et te just seda tahtsite öelda. kui püütakse liikmesriikide vahel selles valdkonnas konsensust leida, siis me jääme siia äh, kestab ilmselt maailma lõpuni, peaks olema siiski tagatud teatav paindlikkus või mingisugune uus lähenemine või mõtteviis, võttes arvesse, kui oluline see küsimus on, kas sain õigesti aru? jah, saite küll õigesti aru, komisjon saab väga hästi aru sellest, mis võimalused on ette nähtud aluslepingutes äh, seadusandluse vastuvõtmiseks, kvalifitseeritud häälteenamus on seal täiesti olemas, aga ma leian, et on oluline, et me püüaksime seda kõike teha nii, et see tekitaks kõi-, võimalikult vähe vastuolusid, seega ei ole üllatav, et nõukogu püü-, on, on andnud endast parima selleks, et võimalikult laia äh, tuge, võimalikult laia enamust leida, see on täiesti loogiline ja see on mõistetav, et nõukogu sel-, just sellise eesmärgi poole püüdleb ma arvan, et ma saan aru küll, tõepoolest Dublini küsimuses ei ole üllatav, et see, seda tehakse, aga tõepoolest on vaja värsket lähenemist äh, konsensuse leidmisel liikmesriikide vahel, vastasel juhul me lihtsalt ei jõua konsensuseni. proua Sippel, kas äh, teil oli kodukorraga seotud küsimus? ei, äh, ainult üks lause minu poolt, jah. ma võiksin sellega nõus olla, et eh, mingi väärtus on sellel, kui kõik liikmesriigid oleksid nõus, aga me püüdsime seda teha ka praeguse varjupaigapaketiga, aga seda ju ei rakendata. seega see argument minu jaoks ei päde. jah, sellepärast eh, ma selle küsimuse tõstatasingi, mõned meist on siin juba selles küsimuses veteranid, me oleme näinud seda segadust algusest peale ja juba eelmisest mandaadist alates, rakendamata, ütlesid sina, mina ütleksin, et liikmesriigid eiravad seda täielikult või vähemalt osaliselt ning see on äh, sellise kummi, kummitemplina vastuvõtmise tagajärg, kui teatakse, et tegelikult midagi rakendama ei hakatagi kõige olulisem on see, et enamuse poolthäältega see läbi läheks ja raportöörid seda rõhutasid. aga sain aru, härra Raian, te püüdsite olla väga abivalmis ja rõhutasite või vihjasite, kuidas oleks parem poliitiliselt läheneda asjadele. ning nüüd eesistuja Pro-, Preili Lüüs, palun. aitäh ja suur tänu kõigi parlamendisaadikute sõnavõttude eest alustuseks äh, üks parandus. oma tänases kõnes või mis tahes muus sõnavõtus ei ole nõukogu öelnud, et me peaksime Euroopa Liidu äh, varjupaigaameti või Eurodaki paketist lahti sidu-, sõduma, siduma. et oleks selge, see tuli välja komisjoni kõnest ning selles mõttes nõukogu ei ole seda küsimust üldse arutanudki praeguseks. tahtsin lihtsalt sellise arusaama parandada, et ei jääks vale muljet kellelegi siiski, kui me nende dokumentidega oleme töötanud juba viis kuud peaaegu, jah, tõepoolest, mõne dokumendiga on võimalik kiiremini edasi liikuda, mõne dokumendi puhul on lihtsam nõukogus kokkuleppeni jõuda kui teise puhul, see on see ei ole veel mingit pidi strateegiline, see tuleb praktilistest küsimustest. meie eesmärk e eesistujana on olnud edasi liikuda kõigi dokumentidega, ka Dubliniga, ka võimalike kompromissidega, milleni me oleme püüdnud jõuda või milleni me oleme jõudnud, selles mõttes on küsimus tõesti selles, et mõned äh, dokumendid on keerukamad ja mahukamad ja ma eeldan, et te saate sellest aru. Teil ei ole samuti varjupaigamenetluse äh, määruse osas mandaati, me sõnastame ümber ju direktiivi, seega kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa erinevat süsteemi, mis tuleb äh, üle viia üheks süsteemiks. proua Vintberg ütles väga hästi tegelikult, kuhu me tegelikult selle standardi siis tõstame, millise liikmesriigi me standardi aluseks võtame. see on väga keeruline ja loodetavasti sel kolmapäeval vastuvõtu tingimustega me jõuame mandaadini, siis väga palju tööd on vaja ära teha, väga palju tööd on juba ära tehtud, aga selle tööga tuleb ka edasi minna. ma ei näe, et mingisugusteks headeks liikumisteks oleks vastasel juhul võimalus. täname parlamenti selle väga hea töö eest, mille me oleme koos ära teinud meie eesistumise ajal, aga tegemist ei ole mingil juhul strateegilise küsimusega, kui üks dokument liigub edasi kiiremini kui teised. ning äh, veel märkusi selle küsimuse kohta. üks küsimus puudutas seda, kas nõukogu soovib sellist olukorda, kus komisjon peab oma ettepaneku tagasi võtma? ei, absoluutselt mitte, me näeme iga päev ja iga nädal palju vaeva, meil on väga palju kohtumisi. küsimus on lihtsalt selles, et need on väga mahukad dokumendid. selles mõttes eh, me näeme, et need edusammud, mis on tehtud, need on väga olulised ja see töö, mis tuleb muidugi ära teha veel, see on samuti oluline, aga me ei tohiks eirata seda tööd, eh, neid saavutusi, mis on juba tehtud eh, ühtede dokumentidega me peaksime vaatama ka seda, mis on juba ära tehtud, mitte ainult seda, mis on veel vaja ära teha. ning mis puudutab äh, praktilist külge, rakendust, siis just sellest aspektist eriti komisjoni ettepanekud ei ole ideaalsed, ma arvan, et praeguseks olete te ka ise sellest juba aru saanud, komisjoni ettepanekud ei ole ideaalsed, on väga palju ähm, järjepidevuse puudumist, äh, mis, mis tuleb tegelikult paika panna selleks, et meil oleks toimiv süsteem, süsteem, mis toimiks selgelt, et liikmesriigid saaksid aru, milles me oleme kokku leppinud, tuleb neid arutelusid pidada, need on väga keerulised ja aeganõudvad, aga me teeme seda kõike selle nimel, et meil oleks parem süsteem, inimlikum süsteem, süsteem, mis oleks tõhusam ja peaks kriisidele paremini vastu. see kõik võtab väga palju aega aga me teeme kogu aeg selle nimel tööd, et me liiguksime edasi sellega, palun ärge jätke seda kahe silma vahele. see on tõesti šokeeriv uudis, et kõik komisjoni ettepanekud ei ole täiuslikud, härra Raian on kindlasti samuti šokeeritud mina olen siin isiklikult istunud terve igaviku ja juhiksin tähelepanu sellele, et kindlasti ei ole see mitte eesistuja süü, vaid liikmesriikidest tulenev mitte kõik vastutus ei lasu praegu Eesti õlgadel. Te lihtsalt peate esindama neid li-, kõiki liikmesriike, kes ei ole praegu täna siin ning praktilised aspektid on olulised, me teame seda samuti, väga kogenud kaasseadusandjad istuvad siin, mõned neist ei saanud täna siia tulla, kes mõistavad äh, milline tehniline erinevus on dokumentide vahel, miks üks liigub kiiremini edasi, miks teine, kas struktuursed küsimused võivad selle taga olla, me oleme täiesti teadlikud. proua Lambert, äh, esimene agentuur ja mandaat, äh, siin on väga kogenud inimesi, kes on selle küsimusega juba varem tegelenud ning kindlasti sõnastati siin poliitilisi sõnumeid raportööride poolt, mis, mida ei tohiks äh, mingil viisil lahjendada, need olid väga olulised ja mul on väga hea meel, et äh, et täna väga kiire nädala esmaspäeval me neid siin kuulsime, suur tänu raportööridele taaskord ning tahaksin kasutada võimalust tänada raportööre nende raske töö eest, libekomisjon äh, on nende küsimuste kallal väga palju töötanud, me teame, et te töötate koos oma äh, töötajate libesekretäriaadiga ning muidugi kindlasti ka koos eesistujata, nüüd ma olen teid tänada kolm, tänanud kolm korda, tänan ka komisjoni töötajaid praegu on väga hea aeg seda muidugi öelda, kuna meil on äh, eesistujas äh, pretsedenditult suur arv dokumente, nii et suur tänu kõigile, kes selle tööga tegelevad, aga need poliitil-, see poliitiline sõnum, mida me täna kuulsime, mul on väga hea meel, et raportöörid selle sõnastasid, suur tänu kolleegidele selle väga aktiivse arutelu eest, suur tänu ka komisjoni ja eesistuja esindajatele uh,. nii, võtame päevakorrapunkti neli me räägime siin rikkumismenetlusest Ühendkuningriigi vastu seoses vaba liikumisega. kas kolleegid on valmis? Colleagues, uh, just for time reasons, because we are overrunning. kuna meil on aega väheks jäänud ja me oleme ajakavast maas ja me alustasime ka natukene hiljem, et kõik kolleegid ikka kohale jõuaks äh,, alustame nüüd viivitamatult järgmise päevakorrapunktiga. ehk siis rikkumismenetlus vaba liikumise küsimuses. kiire selgitus kahekümne viiendal septembril kutsusime kom-, palusime, et komisjon tuleks libekomisjoni, et arutada saadikute kirjalikku küsimust eh, rikkumismenetluse algatamiseks Ühendkuningriigi vastu vaba liikumise direktiivi rikkumise tõttu. sellele küsimusele õigeaegselt ei vastatud, seetõttu vastavalt kodukorra reeglile sada kolmkümmend lõige neli pidi Euroopa Komisjon siia meie juurde tulema, et vastata. libekomisjoni liikmed leidsid, et see vastus selle reegli kohaselt ei olnud piisav ja seetõttu palusime, et volinik Jourova edastaks meile rohkem infot. proua Jourova ei saanud täna siia tulla, aga proua Marie-Hélène Boulanger äh, kodanikute õiguste ja vaba liikumise üksusest on siin, et asja selgitada. proua Boulanger, teil on sõna vastuseks Um, aitäh, härra esimees. kahjuks ei saa ma veel öelda, kas komisjon läheb kohtusse kaitsmaks majanduslikult mitteaktiivseid kodanikke ja nende vaba liikumist. kui me räägime ka nende tervisekindlustusest alustuseks tuleb öelda, et see, et mitteaktiivsetel kod-, kodanikel on äh, täielik ravikindlustus, see on sisse kirjutatud ka vaba liikumise direktiivi artiklisse äh, seitse üks B. Ühendkuningriigiga vaieldakse selle üle, et kas see äh, haigekassaga ka Äh, liitumine tähendab põhjalikku tervisekindlustust või kas äh, mitteaktiivsetel kodanikel on vaja ka eratervisekindlustust? komisjon endiselt analüüsib teemat, loomulikult on sellele kulunud väga kaua aega, aga ma tahaksin rõhutada, et selleks, et meiepoolne kaasus oleks tugev kohtus, peame me läbi vaatama kõik poolt ja vastu argumendid. selleks kahjuks läheb rohkem aega kui oodatud. veelgi enam, tooksin välja kolm olulist teemat. menetlus, poliitiline kontekst ning rikkumise sisu. menetluskord. tahaksin rõhutada, et see rikkumine on osa suuremast äh, probleemi, probleemist, mis on öö, äh, seotud vaba liikumise direktiivi kaasamisega Ühendkuningriigi õigusesse. probleemid, mis langesid rikkumis, äh, rikkumismenetlusse kaks null viis neli, see kaasab üle saja Äh, potentsiaalse rikkumise, mida komisjon on tõstatanud Ühendkuningriigiga pärast vaba liikumise direktiivi jõustumist. pärast kahe tuhande üheksandat aastat on komisjon algatanud äh, kakskümmend seitse äh, uurimist, mis on seotud vaba, Euroopa Liidu kodanike vaba liikumisega Ühendkuningriigis. samuti tuleb mainida, et kodanike öö, öö, kaebused vaba liikumise kohta Ühendkuningriigis moodustavad üks koma neli protsenti kõikidest komisjonini jõudnud kaebust, jõudnud kaebustest. see teema on väga keeruline, millega komisjon on tegelenud sellega väga aktiivselt ning on olnud regulaarses kontaktis brittide võimudega. ning uurimiste edasiliikumine komisjonis, mis on seotud siis Euroopa õigustiku ning vaba liikumise reeglite ellurakendamisega Ühendkuningriigis. Äh, sellele on kaasa aidanud ka Briti ametivõimud. nüüd rõhutaksin poliitilist konteksti. Ühendkuningriigi äh, äh, rikkumismenetlus on osa laiemast dünaamikast. pärast seda, kui aprillis kaks tuhat kuus jõustus vaba liikumise direktiiv äh, ning see võeti üle Ühendkuningriigi õigusesse ja siis on, pärast seda on Ühendkuningriik muutnud üheksateist korda seda seadust, mis on üks koma viis korda aastas. üksteist muudatusettepanek, muudatust on sisse viidud pärast rikkumismenetluse algatamist kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, ehk siis keskmiselt kaks muudatust aastas. Ühendkuningriigi seadustega on kaasas käinud ka administratiivreeglite muutmine selle kohta, kuidas tuleb ellu rakendada Euroopa Liidu õigust. nagu te teate, sellised administratiivsed suunised on väga tähtsad rikkumismenetluse puhul ka. kuna rikkumismenetlus algatati kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, pärast seda on Euroopa Kohus vastu võtnud viis lahendit Ühendkuningriigi ja vaba liikumise kohta. Need on seotud äh, Euroopa Liidu kodanike vaba liikumisega, mis on seotud ka mitte, majanduslikult mitteaktiivsete e, inimeste ja nende tervisekindlustusega. ühel puhul oli tegemist ka kolmanda riigi kodanikuga. mis puudutab majanduslikult mitteaktiivset aktiivseid Euroopa Liidu kodanikke, siis pidime üle vaatama nende õigusliku olukorra, eriti öö, ning, ning komisjon pidi öö, paig-, vastu võtma oma ametliku seisukoha. komisjon on regulaarselt ka üle vaadanud öö, brittide öö, siseriiklikud eeskirjad pärast kohtu öö, Äh, kaasust kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta suvel Ühendkuningriigi vastu äh, on komisjon töötanud oma lõppjärelduste kallal. nüüd kolmas aspekt, rikkumismenetlus ise, komisjon peab tegutsema õiguslikult kindlatel alustel ning seetõttu peame me üle vaatama viimased kohtulahendid Äh, mis on seotud majanduslikult mitteaktiivsete Euroopa Liidu kodanike juurdepääsuga erinevatele soodustustele. Brei Alimanovitši Karsanjeto kaasused komisjon versus Ühendkuningriik, äh, mille kaasus, äh, mille komisjon kaotas ning Kuusa kaasus olid olulised ma kordan, komisjon kaotas komisjon versus Ühendkuningriik kaasuse, seetõttu peame me tegutsema eriti kindlatel õiguslikel alustel. viimaste kohtulahendite mõju, mis puudutab siis tervisekindlustuse teemat, võivad kaasa tuua selle, et liikmesriigid võivad keelduda majanduslikult mitteaktiivsetele kodan-, kodanikele juurdepääsu tervisekindlustusele samal ajal peavad nad tagama, et neid e, isikuid ei takistata tingimusi täita üle kolme kuu. me räägime siin tingimustest, mille põhjal antakse elamisluba. eelkõige siis e, e, peame silmas tervisekindlustuse olemasolu. inimestel peab olema juurdepääs Äh, selle riigi tervisekindlustussüsteemile, kus nad, kus on nende tavaline peamine elukoht. mis puudutab seda äh, seotust äh, haigekassa süsteemiga, siis seda ei peeta põhjalikuks haige kind-, tervisekindlustuseks. ühend-, Euroopa Liidu kodanikud eeldavad, et nende viibimine Ühendkuningriigis on seaduslik, kuna nad on seotud NHS-iga. ning see vastuolu tuleb nüüd õiguslikult kindlalt lahendada. ja kokkuvõtteks tahaksin viidata Ühendkuningriigi positsioonile artikkel viiskümmend läbirääkimiste käigus. nii Ühendkuningriigi äh, kahe tuhande seitsmenda, seitsmeteistkümnenda aasta juuni positsioon kui ka viimane äh, administratiivmenetluse äh, eeskirjad äh, nove-, kaheksandast novembrist kaks tuhat seitseteist ütlevad, et Ühendkuningriik ei nõua ega kontrolli tõendeid selle kohta, et majanduslikult mitteametlikel kodanikel on tervisekindlustus, kui vaadatakse läb, läbi nende elamisloa taotlus. aitäh, tuleme kohe proua Int Velti juurde, kes on selle küsimuse autor, palun. ma üritan nüüd ette kujutada, mis tunne teil on, kui te olete Euroopa Liidu kodanik, elate Ühendkuningriigis ning teile tuleb kiri et teid saadetakse riigist välja, kuna teie ei ole täitnud seda tervisekindlustuse nõuet. kuidas te ennast tunneksite, kui te nüüd olete sellise asja ära kuulanud? mõelge selle üle. Teid eraldatakse teie perest, te peate lahkuma oma kodust, kaotate pensioni ning selline on siis Euroopa Komisjoni vastus. ning härra esimees tahaksin ka lisada, et ma mõistan, et proua Boulanger on lihtsalt sõnumitooja, keda ei tohiks maha lasta, aga seda arutelu oleme me pidanud ka varem. ning meie komisjon nõudis, et vastus peaks tulema poliitiliselt tasandilt. kus siis komisjon on? ma olen kindel, et proua volinikul on väga palju tööd, aga vabandust, me räägime siin kolmest koma kolmest miljonist Euroopa Liidu kodanikust keda Euroopa Komisjon peab teenima ning selline on siis nende vastus, tõesti. me räägime siin inimestest, kes, kel on eksistentsiaalne hirm oma tuleviku pärast. ja kui komisjon nüüd viitsiks ka kuulata mind, hallo? I find, I find this reply absolutely I mean, I don't know what to say anymore ma isegi ei tea, mida nüüd siin öelda veel. Te alustasite rikkumismenetlust kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, viis aastat tagasi, ja nüüd te ütlete, et endiselt öö, äh, äh, uurite seda küsimust ning üritate süüdistada Briti valitsust, sest nemad kogu aeg muudavad oma seadust. jah, ma olen nõus, et Briti valitsus on äh, täiesti sassis, aga vabandust, teie ülesanne on ellu rakendada ühe, ühenduse õigus. komisjon peab täitma oma kohust. ning mina nüüd kavatsen uurida, milline võimalus on komisjon kohtusse kaevata tegutsemis-, tegutsematuse tõttu. Te veate Euroopa Liidu kodanike alt. Do you understand what I am saying, citizens, they are actually people paying your salary. Te veate neid inimesi alt, kes teie palka maksavad vabandust, härra esimees, aga me räägime siin päris inimestest, äh, kes elavad oma elu, kelle öö, äh, elu on nüüd ohus, see on vastuvõetamatu. vabandust, see ei puuduta öö, äh, mingisugust parteipoliitikat ning härra esimees, ma küsiksin, mida meie koda kavatseb ette teha, me ei saa kogu aeg uuesti korrata sedasama asja, et me oleme kogu aeg vihased komisjoni peale, et komisjon ei tegutse mida me kavatseme ette võtta, härra esimees? ennem kui ma annan sõna härra proua Lambertile, ma kinnitan üle, et me räägime sellest teemast nüüd teist korda. ja ma kutsusin proua voliniku siia, sul on tõesti õigus, see arutelu pidi olema poliitilisel tasandil. see fakt on sul õigu-, õige. kolleegidele ka teadmiseks, aga proua volinikku ei tulnud ka see on tõsi. proua Lambert. ja ma jagan Sofi ärritust. ja ma annan endale aru, et siin juhtuvad erinevad asjad ühel ajal. esiteks see, et Äh, kui kaua liikmesriigid vastavad erinevatele asjadele, kui siin töötada meie petitsioonide komisjonis, siis te teate ka, et liikmesriigid venitavad alati, kui nad äh, eriti vastata ei soovi. aga meil on siin ka poliitilise küsimusega seotud otsus, äh, mitte ainult, mis ei ole seotud ainult antud juhtumiga, vaid mõne teisegagi. ehk siis, et komisjon pigem liigub tagasi, mitte edasi Ühendkuningriigi puhul sellist asja võis näha näiteks ennem referendumit ja ka pärast. mõnes mõttes võib äh, seda poliitiliselt mõista, meiegi oleme ju poliitikat, poliitikud, aga koha peal tähendab see tõsiseid probleeme. Äh, me teame, et see kohustuslik äh, tervisekindlustus, eriti Ühendkuningriigi puhul, mitte ainult, aga eriti nende puhul, on olnud põhjus, miks paljud inimesed vägagi muretsevad tulenevalt reeglite muutumisest, millest eh, ei ole ka teada antud inimestele, vähemalt eh, korrektselt, avalikult ning ka eh, minuga, minu inimestega on aeg-ajalt ühendust võetud, kuna reeglid on, reeglid on muudetud, kedagi pole sellest teavitatud ka vastavatel veebilehekülgedel, seega inimestel on väga keeruline sammu pidada. niisiis, meie komisjon tõesti äh, peaks hakkama oma tõsist muret väljendama Euroopa Komisjoni suhtes, kuna nemad ei tegutse. ma mõistan, et te soovite äh, tegutseda kindlalt ja täpselt, ma mõistan kõiki neid faktoreid, aga kui te oleksite käi-, tegutsenud varem, siis oleks Ühendkuningriik palju paremini paika pandud ning ka teised liikmesriigid, nüüd kus me tegeleme brittidega, äh, kelle olukord on muidugi iselaadne sest nad kavatsevad lahkuda Euroopa Liidust, aga samal ajal on ka teisi liikmesriike, kelle puhul me teame, et vaba liikumise direktiivi ellurakendamise puhul pole nad oma kohusi täit-, täielikult täitnud. petitsioonide komisjoni suurepärased uuringud näitavad seda ka ning iga kord, kui me kaebame komisjonile, siis nad kunagi ei ole öö, vaevunud tegutsema ning selle, see ei ole öö, piisav, sest meie kodanikud eeldavad tõesti tegutsemist. aitäh, sellest oli kasu, suur tänu teile mõlemale. ma mõistan, kui te emotsionaalseks muutute siin ka, minul on otsesed huvid mängus ning ma mõistan seda teemat täiesti. jah, proua Intvelt täiesti õigesti mainis poliitilist tasandit, komisjonipoolne vastus on tõenäoliselt praegusel hetkel äh, maksimaalne, mis neilt saada on. me peame tõesti minema poliitilisele tasandile. nagu proua Lamberts ütles, komisjon peab hakkama nüüd tegutsema, kui meie neilt seda nõuame ning me peame tõesti järgmise sammu astuma, võttes arvesse selle teema tähtsust. ning äh, kaks kõnelenud saadikut äh, tõid väga selgelt välja selle, millised probleemid on ning mida me ootame komisjonilt. ma nüüd lõpetan selle teema, tõstatame selle koordinaatorite koosolekul veel, äh, et äh, koordinaatorid, kes teemast veel väga palju ei tea, saaksid ennast ka kurssi viia. Sofi, tee kiiresti, palun. jah, koordinaatorid peavad otsustama, aga ükskõik, mis me, mida me teeme, teeme, tegu-, teeme seda palun kiiresti poolteist aastat on juba kulunud, inimeste kannatus on katkemas. seega ärme oodame näda-, ootame nädalaid või kuid, vaid tegutseme kiiresti, ma panen kuuenda detsembri päevakorda selle. ja ennem seda äh, tagan, et kõik teavad ka üksikasju. ja paneme selle kuuenda detsembri päevakorda. aitäh! suur tänu ka komisjonile siia tulemast ja tõstatame selle teema järgmisel koordinaatorite koosolekul. kolleegid, mina pean minema nüüd triloogile, proua Kaal lahkesti nõustus juhtimist üle võtma. aitäh! colleagues. tere pärastlõunat, kallid kolleegid, ka minu poolt. Läheme siis edasi. ja nüüd siis räägime sellest, kuidas on läinud kolmepoolsed läbirääkimised ETIAS-e süsteemiga. mina ise olen meie raportöör ja kui lubate, siis ma paar sõna ütleksin enne, kui sõna saavad kolleegid, kes soovivad kõigepealt komisjon esitas oma ettepaneku, mille luuakse Euroopa reisiinfosüsteem, see ettepanek tuli novembrist kaks tuhat kuusteist ja libekomisjon hääletas üheksateistkümnendal oktoobril ja mandaat anti mulle järgneval täiskogu istungil selleks, et alustada teiste osapooltega kolmepoolseid läbirääkimisi. pärast selle mandaadi kinnitamist on aset leidnud kaks kolmepoolset läbirääkimist kahekümne viiendal oktoobril ja siis novembris, kuueteistkümnendal novembril ja järgmine kord tuleme kokku järgmise nädala kolmapäeval. Need kolmepoolsed läbirääkimised on näidanud seda, et kaasmenetlejad teavad, kui oluline see temaatika on, mis, et see on prioriteetne ja nad on avalik olnud valmis kompromissidele minema selleks, et head tulemused saavutada ma kasutaksin võimalust ja tahaksin tänada variraportööre. Nad on väga aktiivselt osalenud aruteludes. lisaks sellele on leidnud kuus tehnilist kohtumist meie nõunike ja assistentide vahel ja nõukogu esindajate vahel ja komisjoni esindajate vahel ja ma tahaksin tänada ka meie nõunike assistente äh, ja teisi sekretäri liikmeid, kes on väga palju investeerinud oma aega nendesse kohtumistesse. Need, mida me oleme kolmepoolsetel läbirääkimistel ja tehnilistel kohtumistel seni näinud, on see, et meie omalt poolt ja mina peaasjalikult oleme kaitsnud meie positsioone, oleme üritanud selgitada, miks me oleme sellel konkreetsel seisukohal aga nõukogu on väga jäigalt oma seisukohtade juures. ja nüüd komisjon loodetavasti esitab uusi häid mõtteid, mille puhul oleks võimalik saavutada kompromiss. kõige problemaatilised küsimused on seni olnud transiitreisijate toomine Etiase alla. kas Etiase puhul võiks, peab mõtlema sisenemise ja viibimise tingimustele või ainult sisenemistingimustele, andmed, mida säilitakse, reisite osas, mismoodi see peaks välja nägema, lõiv ETIAS-ega liitumisele, selle era, selle tasu maksmise erandid ja allahindlused nii-öelda. ma loodan, et me jõuame heale kom-, kompromissile. minu jaoks selleks, et ma saaksin meie positsioone jätkuvalt kaitsta, siis selles osas, see oli ka kõige olulisem muuseas, nimelt komisjoni faasis ja ka kolmepoolsete läbirääkimiste faasis nüüd on see, et kolm põhimõtet peaksid tulema selgelt välja. kõigepealt ETIAS-e puhul me ei peaks looma hullemat olukorda kui nende reisijate jaoks, kes on taotlenud viisat. ETIAS ei peaks olema keerulisem ja hullem süsteem kui viisa taotlemise süsteem. me oleme üritanud järjepidevust äh, tagada äh, teiste süsteemidega, me tahame nõuda, et neid oleks, äh, neid nõudmisi vähem kui näiteks SIS-süsteemi puhul. ja veel üks märkus, väga oluline väga, väga tähtis põhimõte. me ei tohiks seda mehhanismi üle koormata, nii et see oleks täiesti kasutu nii et praegu üritame me alles jõuda kompromissideni. aga kolmepoolsetel läbirääkimistel on valitsenud suhteliselt hea õhustik, loodetavasti see jääb nii ka tulevikus. ja et meil õnnestub jõuda kompromissini. kui see on hea kompromiss, tähendab seda, et mitte keegi ei ole lõpuks sellega päris rahul, aga loodetavasti meil sellegipoolest see õnnestub saavutada sellise aja jooksul, nagu me esialgu plaanisime. nii palju minu poolt praeguseks ja ma olen veendunud, kui vahepeal midagi juhtub, arenguid on, siis, siis jagan teiega kindlasti häid uudiseid, aitäh. proua Veržia. suur tänu, proua esimees ja proua raportöör ühtlasi ma tahaksin tänada omalt poolt äh, teid äh, ja kõiki teid, kes selle asjaga on tegelenud, mulle tõesti meeldib, kuidas me oleme sellele asjale lähenenud, isegi kui meie fraktsioon on äh, põhimõtteliselt eriarvamusel nii mõneski punktus, punktis teistega selles küsimuses. mul on tõesti väga kahju see, kuidas meid sunnitakse see tekst vastu võtma aga enne kahe tuhande kahekümnendat aastat see asi niikuinii ei jõustuks ja tegelikult me võiksime endale lisaaega küll võtta, et natukene rahulikumalt ja mõistlikumalt seda asja arendada, see ei tähenda aastateks edasilükkamist. aga ei komisjon ega nõukogu ei, ei toeta seda ja tahavad veel selle eesistumise ajal selle asjaga ühele poole saada. tuletan meelde, et ETIAS on suunatud nendele inimestele, nagu te isegi, proua raportöör, ütlesite, kellel ei ole vaja viisat mina nimetan seda nii-öelda odavviisaks. ma olen täiesti nõus sellega, mida te kõik ütlesite nimelt, et mitte mingil juhul ETS-i eesmärgiks ei ole see, et hakatakse küsitama, küsima inimestelt asju, mida viisataotluse puhul ei küsita, sest et muidu pöörame selle asja kõik mm, tagurpidi. ja ma arvan, et me peame mõtlema eh, nendele andmetele, nende kogumisele, väga palju nendest andmetest tegelikult äh, sõltuvad aga sellest, mida inimesed ise ütlevad. ja ma ei tea, äh, miks äh, peaks nõudma inimestelt lisadeklaratsioone, sest et muidu on nii, et muidu me ainult kogumegi ja kogumegi lisaandmeid lõputult. ja eriti ähmatab mind nõukogu seisukoht, ma saan aru, et komisjon on ka nõus sellega, kuigi varem alguses ei olnud, nimelt transiitreisijate osas. nimelt taotluste arv kindlasti suureb nüüd plahvatuslikult, kui me seda toetame. me tegelikult äh, sellega heidutame mõningaid inimesi üle Euroopa tulema või reisima ma tavaliselt ei kasuta majanduslikke aspekte asjade poolt argumenteerimiseks, aga siin ma küll ei saa aru, miks me üritame vältida seda, et inimesed reisivad läbi Euroopa lennujaamade, miks me peaksime selle kahju tooma kaela meie lennuettevõtetele, eriti nende jaoks, kes on kõige raskemas olukorras, eriti idas. kuue NGL kavatseb äh, edasi tegutseda selle tekstiga sisulisel alusel, aga meie meelest on siiski väga oluline panustada sellele, et äh, see tekst võetaks vastu nii mõistlikul kujul kui võimalik. sest et teinekord jääb meil selline mulje, et tõesti mõned kaotavad mõistuse selles küsimuses. andmete kogumise puhul üritatakse avalikku arvamust nii-öelda turvata, aga mitte tagada ohutust siis kaasodanikele meie enda territooriumil, sest kogu, väga palju sellest infost, mida kogutakse, ei äh, teeni muud äh, eesmärki kui see, et panna inimesed äh, ohtlikku olukorda ja me peame tõesti mõtlema selle proportsionaalsusele rohkem kui kunagi varem. ja veel transiidist. mulle tundub, et Euroopa Kohtu kodupädevus peaks siin kehtima, kui mitte muu osas, siis vähemalt transiitreisijate osas peaks see kehtima, sest ma arvan, et ka see on meie, asi, mida meie peaksime omalt poolt rõhutama, aitäh. suur tänu, proua Veržea. kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis ma võtan kokku ja ütlen, et paljudes küsimustes, mis tõstatati, me oleme ühel meelel, loomulikult meie vahel on ka erimeelsust aga seni on sujunud see töö väga hästi ja väga sujuvalt ja loodetavasti õnnestub äh, seda tempot hoida. järgmine kord tuleme kokku kolmapäeval, vaatame siis, äh, kus on võimalikud kompromissid ja siis võib-olla komisjon esitab oma ettepanekud ka. Äh, suur tänu, vabandust, nõukogu. suur tänu kolleegidele, lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde internetipõhise organiseeritud kuritegevuse põhjustatud ohtude hinnang. nagu teate, Europol e-, esitab selle hinnangu e-, igal aastal, seal on võtmetähtsusega ülevaated praegustest ohtutest küberjulgeoleku kontekstis ja tehakse soovitusi korrakaitseorganitele, poliitilistele otsustajatele ja reguleerijatele. Philippe Amann, kes on e, Europoli küber kuritegevuse keskuse strateegiaüksuse juht äh, tutvustab siis meile selleaastast hinnangut. me keskendume nii online turule kui ka niinimetatud äh, darknetile. härra Mann, tere tulemast! tere tulemast meie komisjoni ette. ja teil on siis nüüd aega umbes kümme minutit oma ettekande tutvustamiseks ja siis kuulame ära meie saadikute seisukohad. suur tänu, proua esimees ja austatud libekomisjoni liikmed, suur tänu selle võimaluse eest tutvustada teile meie lipulaeva projekti interne-, organiseeritud internetikuritegevuse aruanne, mis on selle Jokta aruande puhul erilist, see on meie peamine toodang see annab ülevaate Euroopa Liidus praegu välja kujunenud maastikule, see on siis vastavalt nendele andmetele, mis jõuavad äh, meieni korrakaitseorganitelt, liikmesriikidelt, aga ka tööstussektori akadeemikud, annavad sellesse äh, ülevaatesse oma panuse. see keskendub väljakutsetele ja ohtudele, mõneti üritatakse järgmist aastat ette ennustada ja veelgi olulisem on see, et esitatakse üsna mitu ettepanekut äh, poliitilisele tasandile eh, nii eh, soovituste tegemiseks kui ka teavitamiseks. kuidas see ülevaade kokku pannakse väga struktureeritud protsessi järgi? me koondame info ja analüüsime seda siis Europolis. me saadame välja küsitlused, siis intervjuud, eh, siis kohtume korrakaitse esindajatega, aga ka tööstussektori esindajatega, akadeemikutega ja loomulikult ka nõu, akadeemiliste nõuandekogudega teeme koostööd. nüüd, mis on äh, meie ülevaates äh, lahendatud või äh, puudutatud teemad, high-tech kuritegevused, pettused online-keskkonnas ja laste kuritarvitamine, aga keskendume ka sellistele asjadele nagu kriitilise infrastruktuuri vastu suunatud rünnakud, asjad, mis on seotud suurandmekogudega, asjade internetiga, aga ka näiteks äh, küberterrorismi ja terrorismi sünergiad, kõik need asjad on selles ülevaates sees ja muuseas äh, seda ülevaadet äh, võite lugeda meie veebileheküljelt, alustasime kahe tuhande neljateistkümnendast aastast selle avalikustamisega, viimane pärineb selle aasta septembrist. lisaks sellele on veel nii-öelda eksootilisemad teemad ka kaetud näiteks eelmisel aastal keskendusime kvantumkrüpteerimisele, meid huvitas see teema ja tahtsime näha, et millised kontseptsioonid seal on käibel. varasemates versioonides oleme keskendunud äh, tehisintelli, tehisintellektile ja robootikale ja sellel aastal, kuivõrd see on päevakajaline teema, keskendusime e, elektrisüsteemide häkkimisele, jällegi korrakaitse vaatevinklist, millised on tehnilised võimalused ja siis ka juuri, juriidilisest vaatevinklist seda, et mida oleks võimalik teha nende probleemide lahendamiseks. nüüd, kui ma peaksin kaks peamist sündmust äh, välja tooma, siis kõigepealt äh, Mirai Botnet, tegemist oli äh, pahavaraga, mida kasutati eelmise aasta lõpus selleks, et häkkida asjade interneti Äh, seadmed, kaamerad ja nii edasi, need pandi võrku nii-öelda, pahatahtlikku võrku, mida siis äh, äh, haldas kuritegelik võrgustik ja mis käivitas ühe suurima rünnaku, mis on ajaloos registreeritud veebilehekülgede vastu. ja seda ka näiteks Ameerika Ühendriikides internetiteenuste pakkujad on pidanud kõige suuremaks see oli selle aasta kõige suurem äh, või kindlam näide selle kohta, kuidas äh, tegelikult kasutavad kurjategijad ära siis relvadena tegelikult ohutuid seadmeid. loodetavasti keegi seda slaidi varem pole näinud öö, äh, oma seadmel kuvatuna, aga kui teid see monokrai on puudutanud, siis selline oleks olnud see lehekülg, mis teine oli jõudnud, see on monokrai, tegemist on öö, lunavara näide Monograi eh, mais kaks tuhat seitseteist toimus see rünnak, suurepärane näide selle kohta, mis saab juhtuda, kui erinevad eh, asjad omavahel siduda, kui näiteks lunavara siduda ennast ise paljundava öö, eh, tarkvaraga, hiljuti oli meil ka selline rünnak, Bad Rabbit oli selle nimi ehk paha jänes, mina neid nimesid välja ei mõtle, seda selle mõtleb tööstus ise välja. aga lunavara on üks kõige suurematest ohtudest ja seekord äh, siis äh, ise ennast paljundava süsteemiga ja see tõesti on väga suur oht Euroopa Liidus, aga ka kaugemal. nüüd edasi, nüüd, see on nüüd ülevaade peamistest trendidest ja ohtudest, nii nagu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta ülevaates välja toome, see on jällegi korrakaitse vaatevinklist väga palju, mis siin on näha baseerub sellele, mida korrakaitseorganid on meile öelnud. jah, tööstuse esindajad äh, lisavad siia infot, aga teinekord äh, on siin see võib-olla see rõhuasetus natukene teistsugune. alustan sellest samast lunavarast. me oleme kõik nõus ilmselt sellega, et see on peamine oht ja kahjuks äh, selle oht suureneb. ja see oht ei kao see on jällegi seotud asjade internetiga, arvestades sellega, et meil on järjest rohkem seadmeid, mille me lülitame internetivõrku ja mida rohkem neid on, seda suurem on tõenäosus, et nad lunavararünnaku alla võivad sattuda. edasi, nüüd äh, IT-seadmete nii-öelda relvastamine, seesama rünnak, millest ma just hetk tagasi rääkisin, konservatiivsete hinnangute kohaselt aastaks kaks tuhat kakskümmend saab olema umbes kakskümmend miljardit interneti ühendatud seadet teised hinnangud on isegi öelnud sada miljardit, nii et äh, sellega seoses on, on tõesti põhjust muretseda. väga palju on arutelusid ka selle kohta, nagu te teate, et kuidas seda probleemi seljatada. oleme rääkinud seadmete tootjate ja, ja disaineritega, aga asi on selles, et väga palju seadmeid on täna juba turul ja see tähendab seda, et me peame taristut kuidagi toestama, et see oleks turvalisem nüüd äh, laste seksuaalne kuritarvitamine online-keskkonnas, kõigepealt äh, väljapressimine, alaealiste väljapressimine ja seksuaalseteks kontekstideks sundimine, siis andme ähm, te varastamine, see, selliseid näiteid on, seda kasutatakse selleks, et ellu viia teisi kuritegusid ja siis äh, dark webi kasutamine kurjategijate poolt on äh, kõike läbiv oht, selle oleme meie oma ülevaates välja toonud, aga ka ohtude hindamise raportis teistest organisatsioonidest. see on küberkuritegevuse valdkonnas suureks ohuks, äh, aga peaasjalikult läbi selle, et see toetab teisi kuriteoliike. uute tehnoloogiate puhul oleme näinud ka seda, et äh, kui need turule tuuakse, siis äh, kurjategijad hakkavad kohe vaatama, kuidas seda kuritarvitada, seda uut tehnoloogiat ja seega me näeme, et krimin-, äh, kurjategijad muudavad oma tehnoloogiat üsna kiiresti, kohanevad väga-väga sujuvalt uute asjadega ja see muidugi tähendab seda, et korrakaitsjad ja tema partnerid peavad olema ka valmis sama kiiresti reageerima, konkreetne näide oleks eelmisest aastast üks näide edukalt astusime ühe pahavara vastu, millega rünnati arvutisüsteemi ja täiesti üks turg lülitati välja võrgust, kasutati seda läbi spämmi kirja saatmise ja nii edasi. ja siis äh, lisaks sellele kaardivargused, ka näiteks USA-s, see on võib-olla seotud sellega, et CNP standardid ehk chip ja PIN koodisüsteemi ei võeta eh, piisavalt kiiresti üle. siis on eh, seadusandlikud ja tehnilised probleemid ja nendest ma natukene räägiksin. aga nüüd konkreetsematest näidetest. kuivõrd aega on vähe räägin põhiküsimustest, me rääkisime juba lunavarast ja see on ka tulevikus kindlasti üheks kõige suuremaks probleemiks lisaks pangandus ja pangaautomaatidesse istutatud äh, var-, äh, pahavarale. ja siis äh, laste seksuaalne kuritarvitamine online'is, ma rääkisin juba välja prissimisest, aga näha on ka seda, et kurjategijad selles valdkonnas kasutavad äh, ka praegu täiesti vabalt kättesaadavaid äh, meetmeid selleks, et äh, seksuaalse alatooniga materjali levitada ja üsna tihti seadmetes on need juba algversioonis alla laetud niikuinii arvutisse ja nad kasutavad seda ära ja tõesti, online kontekstis äh, on nendel enda, äh, need kurjategijad turvastandardid väga kõrged ja kasutavad krüpteerimisvõimalusi, anonüümteenuseid äh, ja nii edasi. rääkisin juba natukene kaardimaksudest, üks kõige suurema löögi saanud tööstustest lennundussektor ja äh, ja neid sektoreid on veel, viisime läbi väga suure teadli-, teadlikustamis selles sektoris ja nagu probleemiks on siin, et seda see CNP ähm, süsteemi ei ole lihtsalt üle võetud ja Darknet ja Dark Web turud, nagu ma ütlesin, läbiv probleem meie jaoks ähm, ulat-, ületab äh, kuriteoliike. see ei puuduta mitte ainult sugugi küberkuritegevust, vaid on imbunud ka nii-öelda traditsioonilistesse kuriteoliikidesse, näiteks äh, narkokaubandus, äh, varastatud relvakaubandus, võltsdokumentidega kauplemine ja nii edasi. et see on kõik sea-, sinna jõudnud. ja rääkisime sot-, Äh, sotsiaalsetest äh, tehnikatest, mida nad kasutavad. Need kurjategijad kasutavad tegelikult väga tavalisi meetmeid, isegi kui rünnak on ise väga peenelt välja mõeldud. miks see nii on? sest inimesest mööda saada on äh, tihti lihtsam kui tulemüürist nii-öelda. ja seega võetakse kõigepealt ikkagi otseühendust inimesega, kes on haavatavam kui äh, kui seade või süsteem. ja korrakaitsjad äh, on pidanud tunnistama, et neid tehnikaid, kus inimene kõigepealt võetakse haneks nii-öelda, on, on kõige roh-, äh, väga levinud. ja ka Bitcoin ja teised äh, vääringud, selles osas on väga palju kuriteo võimalusi, nad kasutavad Bitcoini äh, tüüpe, millel on võimalus jääda täiesti anonüümseks neid kasutades. ja edasi. ja siis veel kuriteod ja teenuste mudelite ärakasutamine. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal rääkisime juba sellest, et äh, küberkuritegevus äh, industrialiseerub. see tähendab seda, selleks, et mõni äh, rünnak läbi viia, tuleb osta selleks kõigepealt seadmed või teatud teenused ja väga paljud nendest vahenditest ja teenustest ongi pakkumisel nii kurjategijatele, aga ka teistele. ma rääkisin sellest, et äh, küberkuritegevus ja terrorism on omavahel hakanud segunema, see on just selline valdkond, kus mõlemal on juurdepääs nendele vahenditele ja teenustele see slaid äh, kujutab endast ülevaadet äh, juriidilistest ja tehnilistest probleemidest, mis meie ees on äh, küberkuritegevuse kõigepealt jälile jõudmisel ja kohtu ette toomisel, me üritame asjad jätta väga üldiselt. siin on kuus allpi-, pealkirja, millel all on siis täpsemalt välja kirjutatud kõigepealt andmete kadu see on seotud väga paljude erinevate kuriteo meetmetega, nii-öelda interneti torujürindus, äh, kuivõrd sellega ei ole meil asjad korras, kasutavad kurjategijad väga edukalt ära tänast tehnoloogiat ja siis asukoha kaotus, see on seotud selliste asjadega näiteks nagu Darkneti kasutamine või Tori kasutamine, pilve andmetöötlus, äh, juriidilised küsimused, mis sellega seonduvad, tõsiasi, et meil ei ole ühtset tegelikult üle võetud äh, seaduslikku raamistikku, mis puudutaks äh, küberkuritegevust. Te ilmselt teate, millised probleemid on meil AMLAP äh, protsessiga ja elektrooniliste tõendite sissenõudmisega Euroopa Liitu mittekuuluvatest riikidest ja avalik erasektori partnerlus igasuguse kuritegevuse vastu võitleme ju mitte ainult kuri, küberkuritegevuse vastu tuleb äh, koostööd teha tööstussektori esindajatega, tuleb äh, koostööd teha väga paljude teiste partneritega ja probleemiks siin on see, et meil ei ole ühtset äh, raamistikku, kus oleks täpselt defineeritud see, mida on võimalik teha ja mida on võimalik jagada. ja nüüd konkreetsemalt korrakaitse jaoks, aga ka tõesti esindaja jaoks, kust saada need teadmised, millega kuritegevuse vastu online keskkonnas võidelda, et olla vastu nendele küberohtudele mis meie ees on ja kuidas ülal hoida neid teadmisi. jah, tõesti väga tumeda pildi võib-olla maalisin teile, aga arvestades seda, milline on ilm väljas, on see ka võib-olla täiesti sobiv, aga lisaks sellele, lisaks nendele näidetele, mida me oleme oma ülevaates toonud, oleme välja toonud ka üsna mitu soovitust, asjad, millele võiks keskenduda selleks, et paraneks meie võitlus küberkuritegevuse vastu. kui lubate, alustaksin ennetamisest ja teadlikkuse suurendamisest. loomulikult on kuriteo ennetamine parem kui selle ju-, kallal tehtav juurdlus ja meil on neid teavituskampaaniaid olnud üsna palju, mida me oleme toetanud. näiteks Say no, ütle ei kampaania, see puudutab siis konkreetselt äh, seksuaalkuritegevust äh, see on välja toodud ühe võtmeohuna, eh, seda vastavalt korrakaitsjate infole ja lisaks veel teisestki aruannetest. me tootsime nimelt ühe väga kõrgekvaliteetse video kõikides Euroopa Liidu keeltes ja selle video lõpus on eh, siis konkreetselt kontakt iga riigi jaoks, et kuhu tuleb pöörduda Holland, Austria, Saksamaa et kelle poole konkreetselt pöörduda, kui te olete sattunud sellise kuriteo ohvriks. rääkisin juba Darknetist ja Deepwebist, et need on meie ühed suuremad probleemid. me üritame siin teha koostööd kõikide osapooltega, ka Euroopa Liidust väljaspoolt, et jõuda ühtse strateegilise lähenemiseni, et kuritegevusele piirid panna selles valdkonnas kavatseme seda strateegilist äh, proaktiivsemat äh, lähenemist ka tulevikus väljendada küberruumis. ma ütlesin enne, et äh, kurjategijad on ka online keskkonnas väga osavad. kuivõrd turg on olemas, peaksime me keskenduma nendele inimestele, kes neid teenuseid pakuvad ja neid vahendeid pakuvad, mida kurjategijad saavad ära tarvitada, kuritarvitada ja viimane märkus. toon välja selle, et meil oleks võib-olla vaja natukene kohasemat seadusandlust, sealhulgas siis võiks paremini üle võtta pra-, kehtiva seadusandluse, et see jõustuks paremini liikmesriikide tasandil, et meie reaktsioon küberkuritegevusele oleks tõhusam. aga kõige olulisem on koostöö kõikide osapoolte vahel proaktiivsel kujul aitäh! Thank you very much, Miss Saraman. suur tänu, härra Aman, suur tänu selle esitluse eest. kaks saadikut soovivad sõna. proua Stevens ja härra Albrecht. ja proua Sippel ka. proua Stevens, palun. Hartelijk bedankt aan de heer Amman suur tänu. suur tänu, et äh, täna siin, siia tulite ja andsite meile ülevaate internetipõhisest kuritegevusest Euroopa Liidus. üks küsimus. kas soovite, et alustaksin uuesti või jätkan? hästi, tahtsin teid tänada, härra Amaan, et äh, täna meie ette tulite suur tänu selle hiilgava ülevaate eest internetipõhisest kuritegevusest Euroopa Liidus. tahtsin küsida ühe küsimuse kaasraportöörina, ma tean, et on neli IT-ettevõtet, millel on äh, hashide andmebaas ja sellega püütakse ennetada rassistlikud propagandat ja sarnaseid asju, mida teie sellest arvate? ning mida te arvate nendest kriteeriumitest, mida nad sellest kasutavad? ning äh, küsimus ka sõnavabaduse kohta, ma tean, et see on väga keeruline küsimus, aga mis rolli siin võib Euroopa Liit mängida? tahtsin vabandada et pean kohe lahkuma, kuna kuulsin just, et perekondlikel põhjustel on vaja lahkuda. härra Albrecht, palun. suur tänu. tänan ka selle esitluse eest. Teie töö on väga oluline ning ma loodan, et edaspidi on meil rohkem võimalusi arvamuste vahet algatuseks selles väga laias valdkonnas. keskenduksin ühele küsimusele, tahaksin selles osas teie arvamust kuulda. ja võib-olla saaksite ka kommenteerida seda natukene. nimelt äh, võimalus äh, tõenditele ligipääsuks nende ettevõtete puhul, mis äh, kas ei ole asutatud Euroopa Liidus või mille andmeid talletatakse väljaspool Euroopa Liitu. Neid konkreetseid andmeid, millele soovitatakse, soovitakse ligi pääseda. arutelud praegu on pooleli, Europol ja liikmesriikide ametid arutlevad isikuandmetele ligipääsu küsimustes, kui need andmed asuvad Euroopa Liidust väljaspool või ettevõtetes, mille peamine asukoht on väljaspool Euroopa Liitu ning ilma, et selles kasutatakse ablamenetlust äh, kolmandate riikidega. esmalt tahaksin teada, kas teie arvates on äh, tegelik vajadus ilma amlati menetluseta ligipääsuks nendele andmetele äh, kas te leiate, et võiks ammulatmenetlust äh, parandada, et leevendada selliseid muresid ning kas te näete probleemi seoses sellega, et need kolmandad riigid äh, rahvusvahelises õiguses äh, lähtuksid vastastikusest ning seega ka oleks neil ligipääs Euroopa Liidu äh, asuvate ettevõtetele andmetele ja Euroopa Liidu kodanike andmetele samal viisil nagu meil nende omadele, aitäh. aitäh, härra Albert, proua Sippel, palun. aitäh, proua esinaine, räägin saksa keeles, ma pean kõigepealt vabandama, et ma tervet ettekannet äh, ei näinud. mul oli hiljuti siin võimalus rääkida Saksamaa politseiametnikega, seal oli üks probleem see, et küberkuritegevuse äh, alast tehnilist ekspertiisi, äh, olgu see siis äh, avatud veebis või darknetis, napib. samuti ei, puudub tehnilist know-how'd või ka tehnilisi ressursse. nüüd me teame, kuidas asjad on Europolis, aga loomulikult öö, puutuvad asjasse ka liikmesriikide politseiametite struktuurid. kas teil on jäänud mulje, et liikmesriigid öö, mõistavad seda probleemi ning kas te saate aidata neid öö, seda probleemi tunnetada ning öö, leida võimalusi seda lahendada? teiseks kui palju öö, inimesi on vaja, et Darknetis võidelda kuritegevuse vastu, me teame, palju neid on vaja öö, päriselus, kas te olete ka Europolis seda küsimust analüüsinud, kas te olete koostööd teinud liikmesriikidega, me teame, et on liikmesriike, kes võitlevad aktiivselt ka groomingu vastu, last, laste peibutamise vastu äh, internetis. veel üks problemaatiline teema on äh, äh, kriminaalne sisu, mida on võimalik üles laadida või kustutada. et on äh, kustutatud teatud kriminaalne sisu millele ei saa siis jälle, järele, jälile, kas te näete võimalust koostööd teha internetiteenuse pakkujatega siin ning äh, kas äh, peaks äh, politsei ning kohtusüsteem siin koostööd rohkem tegema? krüpteerimine siis, see on loomulikult oluline teema, loomulikult peab, peab ka Äh, seda rohkem ära kasutama, et enda vara kaitsta kurjategijate eest. me oleme kuulnud ka, et politseivõimud on leidnud uusi kavalaid viise, kuidas seda probleemi äh, lahendada, et äh, andmed oleks paremini kaitstud. aitäh. proua. palun, need olid küsimused. Well, thank you very much aitäh selle põhjutuse tagasiside eest. tahaksin tänada libekomisjoni jätkuva toetuse eest meie töö vastu. vastan küsimustele nii hästi kui võimalik, mõnel juhul ei ole see kahjuks võimalik. Äh, alustan viimastest küsimustest, proua Sippel, nagu te teate, krüptimine on meie jaoks väga suur äh, väljakutse, aga nagu ma rääkisin ka teadlikkusest ja ennetamisest, see on siin oluline, tugev krüpteering on turvalise küberruumi üks alustaladest, aastal kaks tuhat kuusteist sellest ka rääkisime ühise avalduse Zenisaga, nimelt et meie ei toeta mingeid meetmeid, mis nõrgestavad krüpteeringut või mõjutavad küberohutust, näiteks tagauste kasutamine ja nii edasi, me ei toeta seda see tähendab, et me peame kaaluma, millised tehnilised ja juriidilised meetmed on meie käsutuses, et praegust, praegu, et krüptimisprobleemid lahendada ja mul on väga hea meel, et toetasime ka komisjoni selles töös ühte maagilist lahendust ei leidu, kindlasti kiiret lahendust, meetmed peavad olema proportsionaalsed, vajalikud ja ka seaduslikud. järgmine punkt, see on seotud ka proua Stevensi küsimusega äh, interneti sisu kohta, mis õhutab viha või on seotud terrorismiga. meil on väga konkreetne mandaat äh, sellega seoses äh, internetikuritegude üksusel ja me peame selles äh, kontekstis ka otsuseid vastu võtma, toetama liikmesriike selles, mida nad teha soovivad, me oleme teadlikud, millised arutelud praegu pooleli on, millised äh, lähenemised, äh, mis mis kalluvad sõnavabadust ühest küljest ja teisest sisu mahavõtmist ning edasi, kui palju inimesi on vaja selleks, et et pimeveebis kuritegevust uurida kindlasti on selleks vaja rohkem äh, töötajaid, töötajaid, kellel on osku-, vajalik oskusteave, aga on vaja ka rahalisi vahendeid selleks, et vahendeid ja seadmeid hankida, mis selleks tööks vajalikud on, aga põhimõte siin on, me taas toetame liikmesriike, meie ei ole nagu Ameerika FBI, meie toetame liikmesriike, toetame uurimisi liikmesriikides nii palju, kui see on võimalik ning osutame liikmesriikidele just selles kontekstis teenust see on küll äh, võib-olla suurem väljakutse leida vajalikke ressursse ja neid ka säilitada nii inim-, äh, nii töötajate külje pealt kui ka vahendite ja seadmete osas. üks, mida me saame selleks teha, on toetada liikmesriike kesksete teenuste kaudu, väldime olukorda, kus on vaja dubleerida igas liikmesriigis vastavat oskusteavet ja seadmeid ning sellega seoses äh, meie raport juhib ka sellele tähelepanu, ütleksin, et liikmesriigid on teadlikud nendest äh, probleemidest seoses äh, pimeveebi ja küberkuritegevusega üldiselt ning nad teavad, mida on vaja selleks, et tõhusalt neid küsimusi lahendada. ükski agentuur äh, üksinda, ükski liikmesriik üksinda ei saa seda küsimust lahendada, kuna see on piiriülene rahvusvaheline probleem. seega on vaja koordineerimist ja koostööd kõikide asjaosaliste vahel. nii suurel määral kui võimalik, mis me Europoli vastavusosakonnas saame teha, me toetame liikmesriikide uurimisi, pakume neile teenuseid, keskseid, keskseid teenuseid ja oskusteavet, et neil oleks võimalik need küsimused lahendada. härra Albrecht, suur tänu positiivse tagasiside eest nagu ma ütlesin, on õiguslikke küsimusi piiri e, e-tõenditele piiriülese juurdepääsu puhul nii Euroopa Liidu sees kui ka Euroopa Liidu sisesede ja Euroopa Liidu väliste partnerite vahel juriidilist seisukohta mul ei ole. ma ei ole jurist, ma ei tea, mida see kaasa toob, kui me vastastikuse õigusabilepingu välist menetlust kaaluksime me peame vaatama, mida vastastikuse õigusabi parandamiseks Euroopa Liit teeb, kuidas seda menetlust kiiremaks muuta, UNODC tuleb siin kindlasti meelde oma vahenditega, kuidas me saaksime seda menetlust tõhusamaks muuta. Mis tahes menetlust me kasutame, see peab olema seaduslik, proportsionaalne ja vajalik. aga juriidilisest aspektist ma ei saa seda küsimust kommenteerida neid juriidilisi üksikasju. ning proua Stevens ja viimane punkt, ma loodan, et olen sellele küsimusele vastanud, aga see on suuresti seotud sellega, et on tehnilisi lahendusi selleks, et tuvastada ebaseaduslikku sisu või teatud tüüpi sisu internetis aga kuidas seda küsimust lahendada või kuidas sellele lähendada, läheneda, see ei ole meie otsustada. seda otsustavad liikmesriigid lõplik otsus on nende käes, aitäh! suur tänu, härra Amman, suur tänu ka vastuste eest ning taas tänan teid esitluse eest. jätkame järgmise päevakorrapunktiga. kuulame, milline on asjade seis institutsioonide vahelistes läbirääkimistes Eurojusti küsimuses pärast libekomisjoni hääletust üheksateistkümnendal oktoobril teatati täiskogus, see võeti vastu, novembris algasid kolmepoolsed läbirääkimised ning palun nüüd härra Vossil, kui ta mind kuulab, kas äh, annan teile kohe sõna või peaksime veel kaks minutit ootama? kuna teie peaksite nüüd kõnelema annan teile sõna. To, to to us about the negotiations. Please. Ja, also wenn ich schon starten darf, wäre das glaube ich. Kui ma äh, siin tohin alustada, siis hea küll. Novembri algusest on toimunud kaks läbirääkimiste vooru Euroopa Komisjoni ja nõukoguga ja lühike kohtumine toimus meil ka variraportööridega ning neli tehnilist kohtumist, samuti järgmisel nädalal toimub veel üks variraportööride kohtumine, kus me räägime äh, veel saavutamata eesmärkidest. ning paneme paika järgmise äh, kohtumise eesmärgid. lühikese ajaga on saavutatud päris palju poliitilisel tasandil oleme läbi vaadanud juba artiklid üks kuni kakskümmend ning jõudnud oleme arvukatele kompromissidele, aga on ka mõningad aspektid, kus me nii edukad olnud ei ole. üks, kõigepealt artikkel kolm lõige üks, mis puudutab pädevusi Eurojusti ja Euroopa Prokuratuuri vahel esimeses kompromissettepanekus ütlesime me, et liip-, liikmesriigid, tuleb arvestada ka liikmesriikidega, mis ei osale Euroopa prokuratuuris, aga on mõningaid punkte, mis ei ole veel selgitatud, mõningaid kuriteoliike samuti, see nimekiri on kirjas lisas üks, see puudutab siis neid tegusid, mis langevad Eurojusti pädevus, pädevusse. järgmisena artikkel kolm lõige neli, mis puudutab Eurojusti juurdlusi, mida peaks läbi viima komisjon, mis sõltuvad aga liikmesriikide nõusolekust. siin on ka erinevad seisukohad, nõukogu loomulikult leiab, et jah, loomulikult asjaomane riik, asjaomaselt riigilt tuleb küsida nõusolekut, ta võib ka vastu olla. me peame uurima, kuidas me edasistel tehnilistel kohtumistel eh, saame seda lahendada. meie jaoks oli asi selline, et kui ainult komisjon eh, Eurojustile sellise eh, info annab, siis ei peaks andma liikmesriigile või nõukogule vetoõigust et nad ei saaks blokeerida uurimist. siis artikkel kümme ja üksteist, mis puudutab seda kolleegiumi kohtumisi, ma kirjutasin sellest ka presidendile ja asepresidentidele, siin on ka erimeelsusi, näiteks eh, mis puudutab eh, presidendi valimisi. nõukogu endiselt soovib siin teatud kom-, kompenseerimismehhanismi, et äh, liiga palju ei läheks presidendi äh, kohti väikestele liikmesriikidele, aga siin küsimuses ka äh, liigume me kokkuleppe suunas. mul on jäänud mulje, et parlament äh, võiks leida ka mingisuguse muu äh, kompenseerimismehhanismi, siis artiklid viis ja kolm, neliteist, mis puudutab äh, kolleegiumi juhtimisfunktsiooni. kõik osapooled on nõus, et administratiivsed ülesanded kolleegiumil äh, äh, peaksid tulenema liikmesriikidelt, aga siin ei ole jõutud ka veel päris kokkuleppele. Need olid siis need punktid, mille üle on kõige rohkem veel räägitud. võttes arvesse andmekaitset, siis meil on ka ärevust tekitav olukord üldisemalt. siin on vastuolulisi punkte, eriti pidades silmas, et see on seotud ka Cornelia Ernsti raportiga, mis puudutab andmekaitset institutsioonides. siin on tõesti erimeelsusi komisjoni, nõukogu ja parlamendi vahel, komisjon tegi omapoolse ettepaneku, nõukogu soovis seda öö, nelikümmend viis kaks tuhat üks määruse raames öö, öö, edasi tegutseda, parlament otse vastupidi ja me peame nüüd uurima, kui kaugele on läinud arutelud selle uue raporti asjus, mis puudutab selle kahe tuhande esimese aasta määruse muutumist ning öö, Äh, me peame siis uurima, kas meil on vaja eraldi Eurojusti jaoks andmekaitserežiimi või kehtiks sama režiim, mis Europoli suhtes. sest äh, praegu napib veel äh, seoseid selle praeguse raamistikuga Eurojusti puhul. see kõik on veel ebaselge, nagu öeldud, ning see kõik sõltub Äh, triloogist äh, nelikümmend viis kaks tuhat üks üle. aga nii e, e, Europoli kui ka selle Joint Advisory Board'i e, puhul tuleks öelda, et oluline oleks ka neile kehtestada eraldi andmekaitserežiim nendes aruteludes üritatakse sellele mingisugune alus äh, luua, me veel äh, loomulikult arutame neid äh, asju, aga tuleb ära oodata ka selle nelikümmend viis kaks tuhat üks triloogi tulemused. siin on ka need kaks kirja, mis kirjeldavad praegust olukorda me oleme seisukohal, et ükskõik, milline lahendus saab olema, ei tohiks jätta ruumi äh, erinevates, erinevateks tõlgendusteks nende õigusaktide puhul ning ei tohiks äh, seetõttu kannatada ka äh, institutsioonide töö kvaliteet. samuti tuleb tagada, et Eurojust, kui ma piirdun Eurojustiga ainult, et Eurojust peab kinni ka äh, äh, elementaarsetest andmekaitsereeglitest. Äh, samas tuleb tagada, et nad saaksid teha ka head tööd. kokkuvõtteks tahaksin tänada komisjoni ja eesistujamaad Eestit, libe sekretäriaati ning ka loomulikult variraportööre koostöö eest meil on olnud äh, hea tööõhkkond ning kõik osapooled on teinud aktiivset koostööd, seetõttu me oleme jõudnud ka päris kaugele, aitäh! Um, aitäh, härra Voss, vaatan kolleegide poole, kui keegi sõna soovib. tundub, et mitte, komisjoni esindaja, kas soovite sõna, härra Tšonka? jah, teeksin lühidalt tegelikult äh, ma toetan kõike seda, mida härra Voss just ütles, suurepärane atmosfäär tuleneb peamiselt tema suurepärasest huumorimeelest, tuleb tunnistada, ilma selleta istuksime palju äh, tõsisemas keskkonnas, aga oleme töötanud väga heade kompromisside poole kõigis nendes punktides, millest just härra Voss rääkis. üks küsimus, mis on problemaatiline minu jaoks, on äh, andmekogumisrežiim, andmekaitserežiim, andmekaitserežiim, peame vaatama, mis on teiste patiseisuse tulemus, mis on teiste läbirääkimiste tulemus, nelikümmend viis kaks tuhat üks, eriti just olen kindel, et jõuame kõige rahuldava tulemuseni ja meie agentuurid jõuavad selle õiguskindluseni, mida nad on palunud. ning nõuandekogu kahe agentuuri puhul sa-, soovib samuti meilt näha seadusandjate poolt äh, sellist õigusselgust komisjonis, me usume endiselt, et see on saavutatav sellise kahe, kahelist, kahetise lähenemise pool, puhul, uue, uue peatüki puhul nelikümmend viis kaks tuhat üks ja tei-, toetame ka seda lähenemist, mille parlament omalt poolt lisas ning äh, ainult konkreetse agentuuri puhul eraldi toodud reeglid peaksid tulenema õiguslikust alusest. kõigis nendes küsimustes me liigumegi kiiresti kompromissteksti poole ning need tendentsid, millest härra Voss juba rääkis, toetan neid ning loodetavasti jõuludeks oleme jõudnud juba kõiki rahuldavate lahendusteni nendes küsimustes. aitäh! aitäh, härra Tšonka! suur tänu, härra Voss, teile kõigile selle töö eest. kuna me oleme ajaga vast veidi ette jõudnud ning kindlasti pole teil midagi selle vastu, küsin kolleegilt, kas ta on valmis meile kõnelema, proua Tsigan Euroopa rändetegevuskava eru, eduaruandest ja komisjoni viiendast aruandest Euroopa piiri- ja rannikuvalve toimivuse kohta oleme mitmeid elemente seal nendest äh, põhjalikest aruannetest juba arutanud. palusime komisjonil esitleda aruannet ning keskenduda just rakendusaruannetele eriti mis puudutab ümberpaigutamist ja Euroopa-Türgi kokkulepet ning ka olukorda Kreeka saartel palusime tal käsitleda. proua Marta Sigan, kes on strateegia üldasjade üksuse direktor Euroopa Komisjonis, et ta nendes küsimustes meile ülevaate annaks. proua Sigan, palun. Thank you very much, eh, Madam Chairwoman and good afternoon eh, to honorable members of, of the committee. aitäh mind siia kutsumast. alustuseks annaksin natukene kontek-, konteksti, tegelikult me tunneme seda konteksti väga hästi, Euroopa rändetegevuskava vastuvõtmisest alates on meetmed rändepoliitika problemaatiliste kohtadega kriisile reageerimises püütud lahendada põhjaliku ülevaatega. komis-, komisjon kahekümne seitsmendal septembril võttis aruande vastu, üldaruannet esitlesime Euroopa rändetegevuskava rakenduskülgede kohta nii selles mõttes, kuidas on kriisile reageeritud ning kuidas on tegeldatud, tegeletud tegevuskava struktuurse arendamisega tulenevalt tõenditepõhisest analüüsist, vaatamaks, kuhu oleme jõudnud rakendamisega, üks vahend selleks on regulaarne raporteerimine. praeguseni on see toiminud fragmenteeritult, oleme koostanud aruandeid konkreetsetel teemadel, mis on äh, rändetegevuskava osad, aga viieteistkümnendal novembril äh, koostasime esimese konsolideeritud eduaruande, tõime kokku kõik need valdkonnad, mis on äh, eduaruande osad, Euroopa Liidu Türgi kokkulepe, rakendusküsimused, teave paigutamise, ümberpaigutamise edenemise kohta, piiri ja ra-, rannikuvalve toimimuse kohta ning partnerlusraamistiku kohta samuti. loodan, lootsime näha Euroopa Liidu meetmete põhjalikke tulemusi praktikas, see on väga asjakohane, arvestades järgmisi samme. detsembris äh, ülemkogus tutvustame dokumenti, see on väga põhjalik dokument, see on saadetud kõigile läbipaistvalt. raport algab alati olukorra tutvustusest, see Ähm, tugineb meie andmetele, siin on kõik need andmed, mille me oleme kogunud selleks, et näidata, milline on olukord praegu erinevates, äh, erinevatel rändemasruutidel. aruandest näete, et peamised rändekoridorid, sealne olukord on järgmine, liikumine on piiratud Vahemere idamarsruudil, ebaseaduslike rändajate tuvastamine on äh, langenud Lääne-Balkani marsruudil, Vahemere läänemarsruut on endiselt, äh, endiselt äh, mere kaudu enamik, kõige suurem osa rändajaid sealtpoolt liigub ning ebaseaduslike rändevoogude kasvu on täheldatud Atlandi ja Lää-, Vahemere lääne koridoris. alustaksin teabega, mis puudutab erinevaid äh, segmente, see on väga ülevaatlik, kuna raport on väga põhjalik, hiljem äh, saate täpsustavaid küsimusi esitada ja kommentaare. alustan operatiivvõimekusest, mis on otseseks reaktsiooniks kriisiolukorrale. räägiksin ka esmasest vastuvõtukeskusest, Kreeka ja Itaalia olukorrast oleme läbi viinud esmaste vastu, e-, esmaste vastuvõtukeskuste hinnangu, toome välja parimad praktikad sellise lähenemise rakendamisel, oleme tuvastanud konkreetsed meetmed, mis tuleb võtta selleks, et aidata peaasjalikult lapsi ja haavatavamaid rändajate rühmi. nagu oleme korduvalt öelnud, rääkinud juba siin komisjonis, on väga oluline see, et kasutatakse esmase vastuvõtu keskuse lähenemist, seda, see ei oleks võimalik ilma meie agentuuride vahelise hea koostööta. mis puudutab Kreekat ja nende praegust olukorda, siis teil saate aruandest väga palju teavet, aga praegune prioriteet on see, et viia võimalikult palju pagulasi laagritest rendimajutusse arvestades seda, et praegune mõjutus on ebapiisav ja talv on lähenemas, kindlasti olete kursis talviste ettevalmistustega ja nende meetmetega, mis on juba võetud, volinik Avramopoulos täiskogul on teile sellest rääkinud mis puudutab Euroopa Liidu ja Türgi kokkuleppe rakendamist, siis sealt me näeme endiselt konkreetseid tulemusi, äh, ohtlike ja ebaseaduslike mereületuste vähendamisel päästetakse elusi, aga mis puudutab kokkuleppe alusel äh, rändajate tagasisaatmist Türki, siis edusammud siin on aeglased. koostöö jätkub, on oluline, et äh, koostöö oleks väga hea, alates aprillist kaks tuhat kuusteist on Türgist ümber asustatud üle neljakümne tuhande inimese. tasuks ka ära mainida, et Euroopa Liit soovib selle aasta lõpuks kolm miljardit üle kanda vastavalt kokkuleppele Türki. ning mis puudutab tea-, puudutab teavet selle kohta, mida teeb Euroopa Liit selleks, et toetada teisi riike pärast Süüria kriisi, näiteks Liibanoni ja Jordaaniat, äh, toetame neid endiselt, aga on selge, et on vaja olulist rahvusvahelist rahalist tuge, ning äh, see, sellele tõdemusele jõutakse kindlasti ka peatselt rahvusvaheliselt, ühe, oleme elemendid sellest sisse toonud, kindlasti Brüsselis toimuval konverentsil kevadel keskendutakse Süüria kriisile ja siis selle olukorra tõsidusest ka aru saadakse. seal antakse äh, ülevaade ka asjade seisust rahalise toetuse küsimustes Ähm, operatiivreageerimine on keskendutud aruandes, kus äh, tegutsetakse, äh, eriti just Liibüa küsimustes. meie aruandes tunnistatakse ja tsiteerin, viitakse nendele kohutavatele tingimustele, milles rändajaid Liibüas hoitakse, te teate neid väga hästi, aga rõhutame, et äh, endiselt pingutame selle nimel, et olukorda parandada, viitaksin kõigile nendele tegevustele, mis on seotud koolitustega ja Liibüa rannikuvalve ettevalmistamisega, üheksakümmend miljonit, äh, mis on ette nähtud Liibüa pagulaste aitamisele ja ühiskonna stabiliseerumisele, see peaks aitama kaasa olukorda stabiliseerumisele, samuti on seotud ka taristuga seotud äh, meetmed aruande konkreetne osa räägib sellest, tahtsin sellele viidata. lisaks teave selle kohta, kuidas kasutatakse sihtfonde ja mis on asjade seis seoses investeerimi-, investeeringutega piirkonda. samuti viidi läbi hinnang seoses äh, finantsalase panuse ja sealse lõhega. Euroopa Liit töötab aktiivselt koos UNHCR ja IOM-iga e koha peal, need programmid näevad ette meie toetuse äh, vabatahtliku tagasisaatmise kohta, toetame ka Vahemere keskpiirkonna rändekoridoriga seotud äh, probleemides. aruandes kinnitame, et on astutud olulisi samme selleks, et äh, inimkaubitsejate ärimudelit lõhkuda ja takistada. selles kontekstis me näeme, et on oluline parandada teabevahetust liikmesriikide agentuuride vahel ning laiendada ühiseid äh, uurimis, jätkata ühisuurimistööde läbiviimist Põhja-Aafrika riikidega selles kontekstis on oluline, et oleksid teadlikud nendest tegevustest ja nende teadlik, tegevuste tulemustest nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikides, on oluline selle teadlikkuse suurendamine, kuna see peab jõudma kodanikeni. kodanikud sageli ei ole kursis meie tegevuse tulemuse, tulemustega, ka ähm, ka liikmesriikides on äh, tulemusi näha, investeeringuid on tehtud ning on oluline, et see teave jõuaks ka kodanikeni. kui me takistame inimkaubitsejate ärimudeli kasutamist, see on kõige olulisem lahendus. mis puudutab tagasivõtmisi, siis siin on arutelusid peetud küll sel teemal, meie asepeadirektor on käinud teiega rääkimas tagasivõtulepingutest, selles kontekstis viitaksin ainult kahele elemendile, eduaruandes on nendele tähelepanu juhitud, aruandes viitame vajadusele saada ajakohast ja kvaliteetset andmeid tagasisaatmiste kohta. see ei puuduta mitte ainult arvandmeid, vaid tänu sellele saame hinnata paremini olukorda ning seetõttu saame tööd ka sisemiselt paremini korraldada. töötame ka näiteks koos Eurostatiga selleks, et neid andmeid koguda regulaarsemalt, sageda, sagedasemalt ning teine element, millele tähelepanu juhiksin aruandes, on haldusnõukogu kohtumine, viimane kohtumine novembrikuust, mis oli pühendatud operatiivsetele etappidele, operatiivsetele tegevustele tagasisaatmise küsimustes, kus on vaja rohkem töötajaid ja oskusteavet selleks, et agentuur saaks paremini tegeleda tagasisaatmistega, see on väga oluline pühendumus, pühendumine tagasisaatmisraamistiku osas. esituse lõpus räägiksin sellest pikemalt, kuna räägin siin kahest äh, aruandest, ka ranniku- ja piirivalve aruandest. siin komisjonis on arutelud olnud üksikasjalikud, te teate, milline on asjade seis ümberpaigutamisega, enam kui kolmkümmend üks tuhat inimest on ümber paigutatud ning ümberpaigutamine on leidnud äh, laialist tuge pärast kahekümne kuuendat septembrit ja seal võetud kohustusi. umbes seitsesada viiskümmend Kreekast on veel ümberpaigutatavat äh, kolm tuhat viissada Itaaliast, meil on mitmeid meetmeid, mille me saame veel võtta selleks, et kõige olulisemad äh, tegevused äh, ellu viia, aruandes on sellele viidatud, juhiksin tähelepanu äh, Itaaliast ja Kreekast viimaste ümberpaigutatavate inimestega tegelemisele, nende taotluste läbivaatamisega on vaja kiiremini tegeleda, samuti tuleb teavitada võimalikest täiendavatest kohtadest seoses Itaalia saadete alaealistega ning kõlblike taotlejate registreerimisega tuleb tegeleda, kui seda ei ole veel tehtud. mis puudutab ümberasustamist, algselt kakskümmend kaks tuhat viissada kaheksakümmend üks protsenti neist on ümber asustatud, enam kui kaheksateist tuhat inimest seega, kahtekümnesse liikmesriiki ja Euroopa Liiduga seotud riikidesse Liibanonist ja Türgist peamiselt inimesed on ümber asustatud. pärast komisjoni üleskutset täienda, leida täiendavad viiskümmend tuhat ümberasustamiskohta koos vastava finantsabiga, seitseteist liikmesriiki on selliseid kohti leidnud, enam kui kolmkümmend neli tuhat viissada kohta ümberasustamiseks on leitud, seega ootame veel täiendavaid pakkumisi eesmärgi täitmiseks ning selle osa lõpetuseks mainiksin ka mõne sõnaga katseprojekte seadusliku rändega seoses, nagu on teatises äh, kahekümne seitsmendast septembrist juba teada antud, kavatseme välja töötada seadusliku rändekatseprojektid koos nende liikmesriikidega, kes on selleks valmis, ehk siis piiratud arv riike toetame, koordineerime ja rahastame liikuvust ja reintegreerimist äh, ajutise liikuvuse korral. see hõlmaks äh, kõik etapid, ettevalmistuse, projektid äh, seadusliku rändega seoses ning muidugi ka integreerimise erinevates sektorites räägime edaspidi liikmesriikidega selleks, et tagada projektide valimise ja kandidaatide valimise. septembrikuuses teatises juhiti tähelepanu ka hinnangule äh, katseprojektide eesmärkidest, nimelt parandada meie partnerluse kvaliteeti nende riikidega, kellega me teeme koostööd äh, ebaseadusliku rände vastu võitlemises. nii palju siis eduaruandest viieteistkümnendast novembrist. edasi rannik, piiri- ja rannikuvalve, viieteistkümnenda novembri raporti äh, sellele viitaksin, aga samuti ka viiendale eduaruandele, mis võeti varem vastu, kuuendal septembril. kuna varem ei ole olnud võimalust äh, seda siin komisjonis tutvustada. praegu on selleks hea võimalus kuna lisa põhjalikule eduaruandele, sealt eh, leiate täiendavat teavet septembris eh, välja antud viiendale aruandele ja ajakohasemat teavet. Te mäletate küll seda, et õigusliku raamistiku paika panemiseks kulus üheksa kuud nüüd oleme jõudnud rakendusfaasi ning süsteem peaks tööle hakkama üsna pea. minu arvates tuleks välja tuua ka edusammud, aga samal ajal ka, nagu raporti seda teeb, puudujäägid. esimene edusamm on see, et agentuur annab operatiivtoetust koha peal piiri äh, valves juba liikmesriikidele keskmiselt tuhat viissada piirivalvurit ja muud personaliliiget töötavad juba Euroopa välispiiridel. rohkem on vaja aga pingutada loomulikult nende numbrite suurendamisel, me ei räägi siin ainult personali hulgast, vaid ka öö, missiooni pikkusest ning sellest, milliseid eksperte kaasatakse. meil on vaja sihipärasemalt tegutseda, loodetavasti pingutused jätkuvad, aga siin on vaja olukorda parandada. eduaruanne toimub regulaarselt, aga meil on ka asutusesisene iganädalane olukorra analüüs, kus me saame analüüsida seda, milliseid eksperte meil on vaja ja nii edasi. ehk siis, et me saame liikmesriikidega ühendust võtta ja paluda neil lüngad täita. mis puudutab kiirreageerimisvarustust, äh, siis seal on lüngad veel üsna suured, sest ainult neliteist liikmesriiki senini on panustanud üle tuhande viiesaja piirivalvuri ning ametniku osalus on kinnitatud, aga kakskümmend kuus liikmesriiki on ka nimetanud oma piirivalvurid. seitsekümmend viis protsenti vajadustest on seega täidetud. teine saavutus puudutab haavatavuse analüüsi. esimesed analüüsid on nüüd läbi viidud ning liikmesriigid peaksid nüüd soovitused äh, ellu rakendama. agentuur aga peab läbi viima seiret. loomulikult komisjon jälgib äh, tähelepanelikult kogu seda protsessi nii poliitilisel kui ka tehnilisel tasandil, sest me vaatame ka rahastamist nii Schengeni hindamissüsteemis kui ka Euroopa Liidu rahade parema ära ka-, kasutamise kontekstis. veel üks aspekt, rahvusvaheline koostöö. siin toimuvad äh, läbirääkimised Serbia ja endise Jugoslaavia äh, vabariigi Mate-, Makedooniaga, mis puudutab öö, äh, öö, ümberasustamist öö, sarnased läbirääkimised toimuvad Albaania, Serbia, Montenegro, äh, äh, Montenegro ning Bosnia-Hertsegoviinaga, mis puudutab piiri äh, haldamisstrateegiat, mis peaks nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasandil paika pandama, sellealane töö jätkub valmistame ette ka vastavat kommunikatsiooniteatist ning siis kokkulepe agentuuri ja Poolaga on jõustunud, äh, Poola on siis võõrustav riik, see jõustus novembris ning me ootame, et see äh, kokkulepe ka täidetakse, et tõesti agentuur saaks korralikult tööle hakata ma arvan, et võib öelda, et te olete saanud päris palju infot erinevatest aspektidest selle kohta, mis äh, ning äh, tegevdirektor on teile ka aru andnud äh, olukorrast, arengutest, mis puudutab ka haavatavuse hinnangut, seitsmeteistkümnendal oktoobril toimus siin kõrgetasemeline kohtumine teie liikmesriikide esindajatega, see on ka oluline element ja oluline infoallikas ka meile, mida me võtame arvesse ka edasises töös, kui me paneme paika võtmeelemendid äh, ühesest, ühese integreeritud piiri äh, kontrolli jaoks. ning kokkuvõtteks tahaksin öelda, et Euroopa piiri- ja rannavalve äh, süsteemi täielik ellurakendamine on ka meie jaoks oluline prioriteet ning kavatseme teile teada anda ka järgmisest, järgmistest sammudest selles valdkonnas. sellega ma siinkohal lõpetaksin ja kuulan ära teie kommentaarid ja küsimused, aitäh! suur tänu, proua Sigan, selle põhjaliku ettekande eest. kolleegid, kas keegi soovib sõna? proua Keller proua Veržia, proua Sippel, proua Keller. aitäh, suur tänu ka selle ettekande eest, ma küll jäin ilma esimesest paarist minutist, aga üldsisu sain teada. mul on paar küsimust ja kommentaari. mis puudutab Liibüat, siis sellest räägime ka täiskogul ning on tõesti vajalik, et me seda kohe teeme, sest me näeme, et olukord on väljakannatamatu. ja see, et me nüüd üritame koostööd tõhustada ilma, et me võtaks arvesse ja ei teadvustaks inimõiguste olukorda, ei ole, on väljakannatamatu. siis ümberpaigutamised, selge on see, et kõik liikmesriigid ei pinguta piisavalt. loodetavasti ka komisjon avaldab edasist survet. mul on Frontexi kohta üks küsimus. Te ütlesite, et vist seitsekümmend neli protsenti vajalikust personalist liikmesriikide poolt on olemas ma ka mäletan, et kui me seda uut mandaati paika pane, panime, siis nähti ette ka konkreetsed karistused, mis ei, riikidele, mis ei täida Frontexi eeskirju piirivalves ja piiride sulgemises. aga samas sanktsioone piirivalvurite kvoodi täitmise puhul ei olnud. see on vastuolu, sest ühelt poolt kõik näitavad näpuga mõne liikmesriigi suunas, aga samas ei täida enda kohustusi kas komisjon kavatseb kuidagi survet avaldada ka liikmesriikidele, et täidetaks kvoot sajaprotsendiliselt, kui ma õigesti mäletan, siis seal väga, me ei räägi väga paljudest piirivalvuritest ja kui seitsekümmend neli protsenti on ainult täidetud, siis absoluutarvudes ei ole see summa väga suur. veel üks kommentaar selle kohta. meie enda välispiiridel, meie enda äh, Euroopa Liidu piirivalvurid panevad toime palju liikmes-, inimõiguste rikkumisi, mitte ainult, mitte otseselt Frontex, vaid liikmesriikide piirivalvurid. eelmisel nädalal oli juhtum, kus kuueaastane tüdruk suri Horvaatia-Serbia piiril, sest perele öeldi, et nad lä-, läheksid mööda äh, raudteed äh, Serbiasse tagasi, nad visati Horvaatiast välja, äh, pandi raudteele ning nad öösel ei näinud, et rong tuli ning kuueaastane tüdruk hukkus selles intsidendis. ma tean, et komisjon ütleb, et liikmesriigid vastutavad, aga ja, ja noh, loomulikult, aga minu arvates ei piisa sellest, et me siin lihtsalt istume meil on ühtne vastutusmehhanism, meil on Euroopa piirivalverežiim, meil on piirivalveagentuur, meil on ühised reeglid ja väärtused, aga endiselt ei suuda me midagi teha nende inimõiguste, nende inimõiguste rikkumiste vastu, mida me näeme Euroopa Liidu välispiiridel Euroopa ja mida panevad toime Euroopa Liidu enda piirivalvurid. kas komisjonil on ka selle kohta kommentaar? aitäh! oui, uh... suur tänu, proua esimees, suur tänu ka komisjonile eh, selle esimese ülevaate eest, eh, konsolideeritud ülevaate eest. esimene küsimus, mille ma teile esitaksin. nimelt, kas Euroopa rändeagandet on kolmeteistkümnendast maist kahe tuhande viieteistkümnendast aastast muudetud? sellepärast, et eh, toona vastu võetud dokumendis oli neli prioriteeti. kordan teie jaoks kõigepealt vähendada äh, motivatsiooni ebaseaduslikuks äh, rändeks, see on okei okay.. Äh, sead-, ähm, piiride toestamine, hea küll, mul on teatud kõhklused selles osas, tagada rohkem et rohkem tehtaks ära varjupaiga osas, selles osas on mul ka kõhklused, mõned liikmesriigid on jõupingutusi teinud, aga neid on väga vähe. ja siis uus äh, Äh, regulaarse rände poliitika, need legaalsed koridorid, mida nõuame meie, no selles osas on tegelikult äh, kõik vaiki kui haud, sellepärast et äh, ei ole leitud mingisugust lahendust legaalsete koridoride jaoks ja ütlen veel kord, kui meil oleks rohkem legaalseid koridore nende inimeste jaoks, kes tulevad lõunapoolsetest riikidest, siis oleks meil vähem ebaseaduslikku rännet Euroopa suunas ja oleks ka vähem kaubitsejaid. ma tahaksin peaasjalikult nüüd aga keskenduda Liibüale. kõigepealt loomulikult me oleme jõudnud tagasi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tasemele selles osas, kui, kui palju inimesi teel on muuseas, üks kolmeaastane laps päästeti hiljuti alles äh, Vahemerel äh, ühe vabatahtlike laeva poolt, inimesi surevad, väikelapsed surevad ka tänapäeval Vahemerel ja rohkem ja rohkem teevad ära vabaühendused. ja ma tahaksin äh, seda, et me kuulaksime siiski tõde ja et, et siis see reaalsus ei tabaks meid, nii nagu Liibüa puhul kõrbetes on inimesi surnud ja ilmselt rohkem hukkubki täna inimesi kõrbes kui Vahemerel endal. ja meie peamine eesmärk on tagasi lükata inimesed lõuna suunas ja järjest sügavamale kõrbesse. ja Tuneesia missioon, kui me seal käisime, saime kogu info kätte see, mida CNN räägib, ei ole meie jaoks mitte mingisugune üllatus, see info oli meil olemas, aga samas, kui ma loen nende kahte peatükki, mis on teie raportis Liibüale pühendatud, siis ausalt öeldes ma olen täiesti jahmunud, sellepärast et see, mis siin raportis on kirjas, ei vasta sellele, milline on tegelikult olukord Liibüas mis mõte on selle raha kulutamisel, mida me oleme sinna saatnud? kes saatis Liibüale need vahendid, räägitakse siin rahvusvahelistest organisatsioonidest ainult, aga et mitte keegi ei kontrolli Liibüas täna territooriumi, välja arvatud äh, sõjavägi, mitte kellelgi ei ole Liibüas äh, territooriumi üle kontrolli. kellele need vahendid on saadetud? ja siis räägitakse, et kaks tuhat tuhat äh, perekonda, kes olid sisepõgenikud, leidsid toetust. neliteist tuhat äh, on jõudnud, neliteist tuhat inimest on jõudnud vastuvõtukeskustesse, aga neid, nende eest vastutavad ka täna või neid kontrollivad paramilitaristid. mulle tundub, et see, mida te räägite täna, leidis aset ka eile, mitte midagi ei ole muutunud, vaadake näkku tõele. ma tahaks küll, et me täpsemalt teaksime, mis toimub, jah, minemas on lähetus meil sinna piirkonda aga meil on vaja täpsemalt teada, kellele vahendeid saadeti, kellele raha üle kanti ja mismoodi neid vahendeid siis, rahalisi vahendeid kasutati, need on ju Euroopa rahad. ja kes peab meile aru andma? Need summad on ikka kosmilised. me ei saa lihtsalt äh, olla nõus selle kahe äh, lõiguga siin, lugege see läbi, see tõesti ei ole meie nõudmiste kõrgusel ja tõesti, me olemegi süüdi selles, selle põhjal, äh, milles meid maailma tasandil süüdistatakse. nüüd äh, ümberpaigutamine, kui ma nüüd õigesti aru sain, siis see protsess on läbi. kuivõrd ei ole uut seadusandlust, äh, sada kuuskümmend tuhat, sellega on korras ja siis te rääkisite nendest paarist sajast, kes on veel Itaalias ja Kreekas, aga praegu meil rohkem ei ole enam seda ümberpaigutasmissüsteemi ju ometigi või on mul midagi jäänud äh, välja, midagi äh, tähelepanu alt äh, välja. ümberasustamine toimub, aga mitte ümberpaigutamine. nii et kas me tõesti oleme oma ülesande kõrgusel, ma kardan küll, et mitte. ja ma ütleksin, et küsi-, viitaksin siiski tähelepanu sellele, et mais kaks tuhat viisteist võeti see dokument vastu enne seda kurikuulsat kriisi Türgi ja Kreeka vahel, enne. see võeti vastu leevendusena Lampedusa rannikul toimunud äh, laevaõnnetusele, kus ühe päevaga hukkus kuussada inimest. täna on enam-vähem tegemist sama olukorraga kui kaks tuhat neliteist ja see tähendab seda, et meie agenda peab täna vastama sellele, mille me võtsime vastu aastal kaks tuhat viisteist, me oleme sellest veel väga kaugel ja äh, see, mis puudutab tagasipöördumisi Türgi suunas, no see on ka arvestades praegust olukorda Kreekas ikka, ikka skandaalne Thank you, just aitäh, tuletaksin teile meelde, et homme pärastlõunal kell pool kolm toimub meil nende asjade üle arutelu, mida te, proua Veržia, tõstatasite, nimelt Liibüa. proua Sippel, aitäh! meil toimus just arutelu Euroopa varjupaigapaketi üle, kus me kurtsime, et nõukogu pole mõnede dokumentide puhul isegi valmis oma ühispositsiooni paika panema. Euroopa Piiri- ja Rannavalve puhul oli olukord vastupidine, nõukogu tahtis seda, tegutsesid väga kiiresti ning nüüd meil on viies aruanne ning ikka minu teada on viisteist liikmesriiki saatnud varustust ja personali öö, soovitud, ette nähtud määral. ehk siis, et kui äh, soovitakse midagi teha, siis tehakse, otsustatakse, aga samas omale võetud kohustusi ei täideta. see oli lihtsalt kõrvalmärkus. siis rände äh, olukord. minu arvates raha ei ole alati parim lahendus mainiksin Liibüat, erinevad organisatsioonid ütlevad meile, et kui anda raha Liibüale, ükskõik kellele seal, siis need inimesed ja organisatsioonid peavad vähemalt osa maksma kuritegelikele gängidele, sest muidu nad ei saa tööd jätkata. seega võib-olla peaks mõtlema ka teiste lahenduste peale. ma hindan seda, et komisjon või nõukogu või keegi teine soovib reorganiseerida Lüübia rahvast, aga me kuuleme korduvalt nendest katastroofidest äh, migrantide puhul ning minu jaoks on väga valus näha, et ainuke põhjus, ainuke, et ajalehtede pealkirjad kirjutavad ainult öö, sellest, kuidas pagulaste numbrid suurenevad, aga ei mainita kohutavat põgenike olukorda Liibüas. ma ei näe, kuidas seal olukord oleks muutunud. ja viimane märkus. ma rääkisin siin juba rahast, aga kuidas on rahadega Aafrika usaldusfondi, mõningad liikmesriigid pole veel sinna raha üle kandnud, suurem osa rahast tuleb Euroopa Liidu eelarvest ning viimane küsimus rikkumismenetluse kohta mõningate riikide vastu, mis ei soovi osaleda ümberpaigutamises, kas selle kohta on ka uudiseid? proua Hoolmeier. Ähm, kolleegid, proua esinaine mina tahaksin tänada komisjoni selle intensiivse töö eest, sest ma tean, et komisjon ja liikmesriigid on samm-sammult edasi liikunud, ma ma tänan sind ka selle eest, et sa tõid välja selle kuueaastase tüdruku hukkumise äh, ma, aga kui me räägime siin äh, inimõiguste rikkumistest ja sellest kuueaastasest tüdrukust, siis me peaksime siin olema ka natukene ettevaatlikud. ma arvan, et see oli lihtsalt hooletus, mitte mingisugune nimelt inimõiguste rikkumine. me peame mõistma, et piiridel on olukord natukene keerulisem, kui meie siin parlamendis ette võime kujutada äh, alati ei ole asi nii ühepoolne, et põgenike poolt on kõik positiivne ning piirivalvurite poolt on kõik halb ja kuri. seal on ka palju öö, erinevaid olukordi, me peaksime lähenema ka diferentseeritult. ma tahaksin ka öö, öö, tänada teid selle eest, et me peaksime õhutama liikmesriike nagu öö, Äh, Horvaatia, et nad põgenikega käituks hoolivamalt, see on oluliselt, olukord on oluliselt parem kui näiteks kuus aastat tagasi. mis puudutab äh, ümberpaigutamist, siis komisjonile on mul küsimus kui öö, äh, valmis on liikmesriigid võrreldes varasemate aegadega vastu võtma inimesi või on öö, endiselt äh, suur äh, vastumeelsus öö, äh, osaleda selles ümberpaigutusprogrammis. suur tänu ja annaksin nüüd proua Tsiganile uuesti sõna ja palun vastake siis nendele küsimustele. suur tänu ja suur tänu austatud parlamendiliikmetele nende märkuste ja küsimuste eest. alustan võib-olla ühest mõttest. on selge, et see eduaruanne ja minu esitlus jah, keskendus palju numbritele, aga nagu ma ka alguses ütlesin, meie jaoks on väga tähtis mõista, milline on hetkeolukord, kuidas on olukord arenenud. meie jaoks on vaja neid andmeid selleks, et saada täit pilti ja et hinnata äh, seda, mida teha edasi. me tahame kohandama oma meetmeid nende arvude põhjal natukene paremini ja me peame teadma seda, et eh, ei tohi unustada seejuures inimesi. arvude taga tuleb näha inimesi, see ei olegi võimalik. me tahame, et meil oleks võimalus eh, paremini hinnata seda infot, mis meieni jõuab tõendite kujul iga sisserändaja on üksikisik ja niimoodi me sellele ka läheneme. kõik äh, merel hukkunud äh, on äh, liiast ja see on see põhimõte, millest me oleme alati lähtunud, kui me oma poliitikaid oleme kujundanud. nii et võin omalt poolt öelda ainult nii palju, et inimõiguste üle ei kaubelda. Euroopa Liit on väärtustel põhinev ühendus, põhi väärtused on meie jaoks tähtsad, meil on juriidilised kohustused ja me oleme valmis äh, ja veendunud, et neid tuleb rakendada kõikides oludes. loomulikult, äh, arvestades rändepoliitika rakendamist, on see keeruline, aga meie koostöö kolmandate riikidega äh, rajanebki põhiõiguste austamisel, see on kõikides programmides see ja seda rakendatakse äh, koos tunnustatud partneritega, peaasjalikult äh, läbi äh, ÜRO institutsioonide. ja põhiõigustest kinnipidamine on meie jaoks kogu selles protsessis väga tähtis. näiteks kui jutuks on Liibüa ja mida oleks võimalik teha selleks, et äh, inimõiguste kaitset parandada, näiteks koolituste korraldamisel või kui me olukorda seirame või teeme koostööd Liibüa rannikuvalvega see on üks meie koolitusprogrammide lahutamatuid osasid ja meie seireprotsessi tähtsaid äh, külgi. kui vaadata sellele, kuhu see raha peaks äh, suunduma, kinnipidamiskeskused, nendes valitsev olukord, me üritame toetada standardprotsesse kõikides nendes paikades. me toetame tegevusi ja, ja humanitaarorganisatsioone ja edastame infot äh, sisserännanutele ja viitame konkreetselt põhiõigustele teadlikkuse tõstmiseks. kõik need elemendid on osa meie tööst ning lugege eduaruandest Liibüa osa. tegemist on eduaruandega. selle aluseks on septembri teatis aga siin on üks huvitav lõik, see puudutab taristuga tehtud ja töö organiseerimisele kaasa aitamine igapäevase elu lihtsustamiseks nii sisserännanutele kui ka liibüalastele ja anname toetust siis selle eesmärgi nimel VKE-dele, last, lapsi harivatele ametitele, organisatsioonidele, to-, avaldame toetust kogukonnakeskustele ja tõstame kindlasti Äh, kohalikke haldusstruktuure. me ütleme, et see on problemaatiline keskkond muidugi Liibüas ja see on teatavaks takistuseks, aga me teeme väga aktiivset koostööd oma partneritega, kelle me oleme ka välja toonud selleks, et ohtusid maandada. olukord ei ole perfektne, aga meie plaan on väga selge. nüüd äh, ümberpaigutamine, ma olen teiega täiesti nõus sellega me tõesti ei ole jõudnud piisavalt kaugele. kõik meetmed, mille me oleme võtnud liikmesriikide suunas, kes ei osale selles solidaarsus ähm, avalduses, nende puhul me rikkumismenetlused oleme käivitanud ja jätkame tööd nende kallal. nüüd see seitsekümmend neli protsenti nimedest. võib-olla pean selgitama seda asja natukene. ma võib-olla ennast hästi ei väljendanud. liikmesriigid on kinnitanud, et tuhat viissada piirivalvurit äh, on saadaval, aga praegu nad siis alles saadavad nimesid, et kes need on konkreetselt. see asi on natukene viibinud ilmselt ka sellepärast, et ähm, tuleb konkreetselt paika panna, mis hetkeks need ametnikud siiratakse. seitsekümmend neli protsenti nimedest on koos, aga ülejäänud eh, siis jõuab meieni siis, kui see protsess on läbi. me kindlasti kavatseme selle osas aruandluse koostamist ja olen valmis lisainfot andma ka selles osas, millised meie vajadused, milliseid ekspertoskusi äh, on meil vaja eh, ja edastame selle ka liikmesriikidele, et see protsess saaks kiiremini ühele poole. kõik põhiõiguste rikkumised ja see, millest te rääkisite, palun edastage see info meile. oma esitluses rääkisin ma konkreetselt eh, kaubitsejate ja eh, salakaubitsejate osas kohta see kõik on väga oluline selles protsessis. sest kõik need näited, mida on tuua, saab alg-, saavad alguse sellest. kui me nende vastu aktiivsemalt ei tegutse, siis äh, meie tegevus ei ole lihtsalt tõhus, meie äh, tegutsemine peaks olema sidusam sest kui me seda ei tee, siis majanduslikel põhjustel äh, kaubitsejad, kelle, kes ei tunne mitte mingisugust äh, halastust kellegi vastu, kohandavad ennast kogu aeg muutuvate oludega ja meie tegevuse üheks sambaks selline lähenemine ka on. ja ma loodan, et meil õnnestub äh, koos liikmesriikidega rohkem tulevikus ka headest uudistest rääkida ja see peaks vähendama äh, nende traagiliste juhtumite arvu. aga loomulikult me oleksime väga tänulikud, kui teil on lisainfot potentsiaalsete rikkumiste kohta. ma tean, et Euroopa Parlamendi delegatsioon äh, läheb detsembrikuus veel Liibüasse, nii et tõsiasi, et homme äh, tuleb lisainfot ja aega on enne teie reisi ka veel võib-olla tuleme veel kokku üheks infokohtumiseks, vahetame infot ja oleks väga huvitav ka teada, mis teie siis teada saate oma lähetusel Euroopa rändeagenda aastaks kaks tuhat viisteist. minu meelest kõik, mis leidis aset hiljem ja mis toimub praegu, kinnitab tõsiasja, et see mõte, et me pakume välja holistliku mudeli, rändepoliitika haldamiseks on ka täna täiesti kehtiv. see on kogu selle töö aluseks, see dokument, mis koostati selle komisjoni mandaadi alguses. see lähtus kümnest peamisest äh, president Junckeri prioriteedist. ta esitas need selleks, et esitada hea dokument, milles on pikad, keskpikad ja pikaajalised perspektiivid aastal kaks tuhat viisteist, aastal, kus äh, sisserännet oli kõige rohkem, kõige traagilisem aasta, nägime, et meie fookus peaks keskenduma, peaks nüüd lasuma äh, meie administratiivsuutlikkusele. sellist kriisi Euroopa Liidus varem pole olnud ja seega minu meelest see agenda on tõesti väga oluline punkt meie jaoks ning kahekümne seitsmenda septembri teatis seda ka peegeldas. aga ka edaspidi. esimest korda on äh, nüüd see operatiivsuutlikkus tagatud see ei ole võib-olla päris püsiv ajas, aga siiski piisavalt äh, suur, et kaitsta neid kriis, riike, kes on kriisi esiliinil. täna Itaalia ja Kreeka, tulevikus on see mõni teine liikmesriik. piirikontroll, varjupaigaalased arutelud, see töö kõik käib paralleelselt ja me kõik õppisime sellest väga palju ja nüüd oleme välja pakkunud konkreetsemaid muudatusi seadusandlusesse, et äh, varjupaigapoliitika tõesti oleks piisavalt kõikehõlmav ja ilmaks kõik elemendid, sealhulgas legaalse rände ja legaalsed koridorid sest et need viimased on kõige parem viis ebaseaduslikku rännet vähendada kohe. võib-olla kriisileevenduseks nad ei ole väga head lahendused, aga siiski. ümberasustamine. ma ütlesin et, et kaheksakümmend üks protsenti lubadustest on täidetud, see juba iseenesest päris hea uudis ja ma arvan, et lisaks sellele kogu see töö, mis le praegu leiab aset, seadusandliku menetluse puhul varjupaigasüsteemi alt. me tahame va-, jagada paremaid kogemusi ja aidata liikmesriike vähendada potentsiaalset halduskoormat, et meil kõigil oleks äh, parem süsteem paigas. üritame sellele kõigele läheneda selle seadusandliku töö kontekstis aga ümberasustamine on tähtis ka meie ülemaailmseid ähm, kohustusi arvesse võt-, võttes. käivad ju läbirääkimised ülemaailmse rändeleppe kallal pärast eelmise aasta kohtumisi ja tulemused peaksid tulema järgmisel aastal. ning ümberasustamine on ka meie kohustuseks ja kõikides nendes ringides meie töös üritame me igati liikmesriike ja end aidata selleks, et halduskoormat vähendada, mis kaasneb ümberasustamisega. nii et ma arvan, et meie töö on küll väga kasulik ja toob ka tulemusi. kõneleja ütleb, et ta vaatab veel oma märkmed üle, aga vist vastasin kõikidele küsimustele, aga jätkab siiski. ma oma esimeses ettekandes rääkisin usaldusfondist jah, osaliselt on seda rahastanud liikmesriigid, aga kogu usaldusfondi senine tegevus, projektide elluviimine ja tulemused on näha ilmselt pigem liikmesriikidele motiveerivad nende jaoks. et me oleme kõik ühes paadis. et me aitame Aafrika riike ja meid kõiki. suur tänu. suur tänu, proua Tsigan, selle väga detailse vastuse eest ja ka selle esialgse ettekande eest ja suur tänu, kallid kolleegid, huvi üles näitamast. homme jätkame kell üheksa. räägime rände haldamisest, majanduskokku, kokkulepetest kolmandate riikidega tagasisaatmisest. suur tänu ja ilusat õhtut kõigile!